Hispaania ametivõimud on pöördunud äh, presidendi poole, et äh, tühistada Carles Puigdemonti äh, puutumatus ja Antonio Comini puutumatus selleks, et saaks jätkata ka kohtuprotsessi nende kahe Euroopa Parlamendi saadiku vastu. lähtuvalt meie kodukorra artiklitele on esitatud see taotlus justiitsküsimuste komisjonile, kes on pädev komisjon selles valdkonnas. ja nüüd läheme edasi esimese punkti juurde meie tänases päevakorras ja esimene punkt puudutab suulist küsimust majandus- ja rahaliidu institutsioonide ja asutuste kohta huvide konflikti ennetamise kohta pärast avalikus sektoris töötamist. ja teatan kõikidele Euroopa Parlamendi saadikutele, et selleks, et kasutada sinise kaardi süsteemi äh, võit- ja ka vaba mikrofoni voorus kõnelemiseks, äh, võite esitada oma taotlused kas elektrooniliselt või tavapärasel moel, äh, kasutades vorme, mis on teile kättesaadaval. ning annan nüüd sõna küsimuse autoritele. kõigepealt saab sõna proua Tiina Lii. suur tänu, lugupeetud juhataja, kallid kolleegid seitsmeteistkümnendal septembril kaks tuhat üheksateist teatas Adam Farkas, et astub tagasi Euroopa Pangandusjärelevalve tegevdirektori ametikohalt. ja seda alates esimesest äh, kolmekümne esimesest jaanuarist kaks tuhat kakskümmend ja tema eesmärgiks oli esimesest veebruarist alates astuda äh, tegevjuhiks Euroopa Finantsturgude Assotsiatsioonis, kes oma kodulehekülje järgi on, äh, on hulgi finantsteenuste häälekandjaks. Euroopa pangandusjärelevalve vastutab Euroopa pangandussektori järelevalve ning tehniliste standardite kehtestamise eest finantsreguleerimise valdkonnas. seetõttu on Euroopa pangandusjärelevalve kõige olulisem institutsioon, mis reguleerib ja teostab järelevalvet meie finantssektori üle. ja loomulikult on tegemist asutusega, mis, mille poole pöörduvad väga paljud lobi, eks, organisatsioonid, Euroopa Finantsturgude Assotsiatsioon suhtleb e EBA-ga kogu aeg, lähtuvalt äh, personali eeskirjadest ja eetika eeskirjadest on äh, pangandusjärelevalve kehtestanud äh, üsna kerged piirangud oma tegevdirektorile nii sel ajal, kui direktor töötas Euroopa pangandusjärelevalves kui ikka pärast sealt lahkumist. aga tulevase ametikoha seisukohast ei tundu need reeglid olevat teostatavad, välja arvatud juhul, kui Adam Farkasest saab et äh, et, et ta tegeleb valdkondadega, mis ei kuulu Euroopa pangandusjärelevalve reguleerimisvaldkonda. aga mul ei tule ühtegi sellist näidet pähe ja pealekauba ma ei saa aru, kes teostab järelevalvet nende piirangute tõhusa rakendamise üle. iseäranis see piirang, et ta ei tohi osaleda tagatrepluses või äh, omada ametialaseid suhteid Euroopa pangandusjärelevalve personaliga kahekümne nelja kuu jooksul pärast oma ameti, esimeselt ametikohalt lahkumist, kes kontrollib seda jõustamist, seda rakendust. ma kutsun Euroopa Pangandusjärelevalve äh, juhatuse järelevalvenõukogu äh, otsust üle vaatama. Adam Farkas ei ole kahjuks viimane inimene, kes lahkub avalikust sektorist erasektorisse, nii et tekivad äh, üsnagi ilmsed huvide konfliktid. aga me peame tagama, et, äh, et nii enam edaspidi ei kordu. ma loodan, et tõesti see on viimane juhtum, pöörduste efekt, kus avaliku sektori kõrgetelt ametikohtadelt hüpatakse erasektori tähtsatele ametikohtadesse ja vastupidi see on nähtus, mis ei õõnesta mitte ainult kõnealuse isiku usaldusväärsust, vaid kogu institutsiooni usaldusväärsust. ning üldiselt õõnestab see kodanike usaldust avaliku sektori organite suhtes ja see usaldus on meie demokraatia üheks kandvaks alustalaks. me ei tohiks leppida sellega, et meie Euroopa institutsioonide ja us- ja ametite usaldusväärsus laguneb mõningate isikute isi, erahuvide tõttu. me peame kandma hoolt selle eest, et tähtsatel ametikohtadel in-, olevad inimesed ei ole mõjutatavad erahuvide ja kasumi poolt ning äh, me peame kandma hoolt selle eest, et Euroopa tasandil vaadatakse üle huvide konflikti eeskirjad ning kehtestatakse ühtlustatud õigusraamistik mis peaks looma ka võimaldust, looma ka võimaluse kehtestada proportsionaalne viiteperiood või ühelt ametikohalt äh, teise, teise minemise äh, keelustamist, samuti peaks mõtlema hüvitise üle äh, ühelt ametikohalt lahkumisest, lahkumise kontekstis ja me peame mõtlema ka selle üle, kas Euroopa institutsioonid saaksid ise otsustada oma huvide konflikti eeskirjade üle ja me peaksime mõtlema selle üle, kuidas seda tagada kehtestatud eeskirjade järjepidev rakendamine. mul on väga hea meel, et äh, EKONi komisjonis kõik liikmed toetasid resolutsiooni ettepanekut, mitte keegi ei olnud vastu, ühtegi erapooletut ka ei olnud, nii et ma loodan, et see on äh, selge sõnum äh, ning et ka täiskogu saadab samasuguse sõnumi. suur tänu! ja nüüd komisjoni nimel annan sõna volinik Lennart Tšetšile, palun. lugupeetud juhataja, austatud Euroopa Parlamendi liikmed. ma kinnitan kohe, et olen teiega täiesti nõus kõrged eetilised standardid on äärmiselt tähtsad Euroopa avalikus teeninduses. kõrged eetilised standardid aitavad demokraatiat elus hoida. eetiliste põhimõtete rakendamine avalikus teenistuses eeldab, et avaliku teenistuse organid on sõltumatud ning erapooletud. ma saan aru, et Adam Farkase lahkumine Euroopa pangandusjärelevalvest erasektorisse on tekitanud muresid ning ähm, Te olete saatnud selle kohta ka küsimusi Euroopa Komisjonile, Euroopa Komisjoni poliitilise lähenemisviisi ning õigusraamistiku kohta. samuti tõstatasite te horisontaalse eetilise õigusraamistiku ühtlustamise kohta Euroopa institutsioonides personalieeskiri ning rakenduseeskirjad, mille Euroopa Komisjon on vastu võtnud, kehtivad kõikidele Euroopa Liidu ametitele, välja arvatud juhul, kui ametid võtavad vastu omaenda rakenduseeskirjad, millele on oma heakskiidu andnud ka Euroopa Komisjon. samas on iga amet ka sõltumatu, kuna nad on sõlt-, eraldi juriidilised üksused. see tähendab seda, et ametid vastutavad igaüks omaette oma eeskirjade rakendamise üle, vastavuse üle ning äh, konkreetsete otsuste üle, mis puudutavad nende personali, see kehtib ka härra Farkase kohta. mis puudutab otsust Adam Farkase kohta, mille langetas Euroopa Pangandusjärelevalve, äh, järelevalvenõukogu, kes äh, otsustab piirangute üle pärast ametikohast lahkumist. järelevalvenõukogu liikmed on liikmesriikide ametivõimude juhid, kes äh, on pädevad krediidiasutuste järelevalve küsimustes kõikides liikmesriikides. komisjon saadab ainult ühe esindaja järelevalvenõukogusse ja esindajal ei ole hääletusõigust. see on õiguslooja otsustatud juhtimisviis nagu ma juba mainisin, Euroopa pangandusjärelevalve, nagu kõik Euroopa Liidu institutsioonid, peavad lähtuma oma tegevuses personali eeskirjadest see hõlmab ka kõikehõlmavat eetilist raamistikku, viimatine kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta personalieeskirjade reform kinnitas seda raamistikku, muutis selle tugevamaks ka ametikohalt lahkumise järgsete piirangute küsimuses. personalieeskirjade kohaselt peab potentsiaalset huvide konflikti hindama pärast äh, ka isiklikel põhjustel võetud puhkust Äh, eriti oluline on äh, seosed lobitööga, ähm, isiklikel põhjustel võetud puhkuse ajal või pärast ametikohalt lahkumist. mis puudutab ametikohalt lahkumist, siis otsuseid langetakse, langetatakse juhtumipõhiselt. kõik keelud ning piirangud peavad olema põhjendatud ning proportsionaalsed. iga juhtumi puhul tuleb saavutada õige tasakaal ähm, institutsioonide töö Äh, eetiliste standardite äh, vahel, keeldude ja piirangute kaudu ning äh, selle vahel, et ka endisel personaliliikmel on õigus oma karjääri jätkata, nii nagu põhiõiguste harta Euroopa Liidus seda sätestab Nendes küsimustes on äh, komisjon kehtestanud rakenduseeskirjad, mida vaadatakse korrapäraselt üle, et võtta arvesse Euroopa Parlamendi soovitusi, Euroopa Ombudsmani soovitusi ning Euroopa Kontrollikoja soovitusi. nii tehti ka siis, kui langetati uus otsus äh, välisteenistuste kohta ja ameti- ja kutsetegevuse kohta kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal toonitaksin siinkohal ka läbipaistvuse tähtsust. kahe tuhande neljateistkümnendast aastast alates sätestab personali eeskiri, et kõik institutsioonid peavad igal aastal äh, avaldama äh, aruande äh, kõrgemate juhtide ametikohaalaste piiringute, piirangute kohta ning nende valdkondade kohta, kus on, on toimunud ühelt ametikohalt teise üleminek, ühest sektorist teise üleminek. viies sellekohane aruanne on nüüd avaldatud. see puudutab ka volinike ning teiste kõrgemate juhtide kohast infot ning Euroopa Liidu läbipaistvuse registrit. viimastel aastatel on Euroopa Komisjon teinud tihedat tööd, koostööd Euroopa Ombudsmaniga, aidanud kaasa uuringutele, mis puudutavad nõndanimetatud pöördukse efekte veebruaris kaks tuhat üheksateist kinnitas Euroopa Ombudsman, et Euroopa Komisjonil on eetika ning läbipaistvuse valdkonnas kõrged standardid ning ähm, kutsus komisjoni üles ka edaspidi teistele eeskujuks olema. kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta juulis avaldas Euroopa Kontrollikoda raporti Euroopa Parlamendi eetilise äh, komisjoni, Euroopa Komisjoni ning nõukogu äh, eetilise raporti kohta Kontrollikoda kinnitas, et äh, institutsioonidel olid piisavad eetikaraamistikud ning komisjon on selles valdkonnas tõesti vägagi edasi jõudnud. uus äh, volinike kolleegium on valmis uute eetiliste väljakutsete puhul rakendama uut otsusekindlust ning äh, veel kõrgemaid standardeid. asepresident äh, Jourovale on tehtud Euroopa Komisjoni presidendi poolt äh, ülesandeks teha koostööd Euroopa Parlamendiga, et luua sõltumatu eetikaorgan, mis töötab kõikide institutsioonidega ning teeb koostööd, koostöö kõikide institutsioonidega selle organi loomisel on muidugi äärmiselt oluline, et see olu-, kujuneks edukaks suur tänu ja järgmisena saab Euroopa Rahvapartei fraktsiooni nimel sõna kolleeg Ferber, kaks minutit, palun. aitäh, proua asepresident, volinik, daamid ja härrad, need huvide konfliktid Äh, mis kaasnevad sellega, kus äh, kõrgelt juhtivpositsioonilt minnakse erasektorisse otse üle, need äh, on, need kahjustavad Euroopa institutsioonide usaldusväärsust. nii nagu juba ka mainitud, ei ole siin muidugi ka mingisuguseid ametikeelde, me ei saa neid kehtestada. kui me sunniksime sellise viivisaja, viiteaja Äh, selliste ametikohtade puhul, äh, siis äh, me siseneme õiguslikult väga keerulisele maastikule. aga seetõttu on oluline, et Euro Euroopa Komisjon ütleks, et mitte igal agentuuril pole enda reeglid, vaid et me peaksime kõik koos järgi mõtlema, milline võiks see raamistik olla ja õiguslik raamistik äh, olla äh, kõikides institutsioonides äh, ja siis oleks hea, kui ka nõukogu eesistuja koos meiega selle teemaga tegeleks. ja selle juurde kuulub ka see, et Järelevalveametid ise saaksid väiksema mänguruumi selles küsimuses, ei ole mõistlik, et nad ise otsustavad, mis on lubatav ja mis mitte, sest nemad kasutavad teisi kriteeriume kui need, mis on äh, õigustatud juhtivkohtadel töötajatele. aga meie peaksime eelkõige siis kodu, oma tagaõues tagama selle, et reeglitest kinni peetaks ja selle äh, resolutsiooniga me oleme ka äh, Rahvapartei poolt välja toonud äh, selle, et meie parlamendi poolt oleme siin väga selgel arvamusel, me oleme rääkinud väga palju väärtpaberifondidest, fondidest ja oleme, kui me nüüd puutume kokku sellega, et keegi vahe, lihtsalt läheb üle ilma ehm, viiteajata kohe finantsturgude eh, assotsiatsiooni eh, tööle, siis ehm, see toob kindlasti kaasa endaga huvide konflikti ja see puudutab eh, ka tema kaastöötajaid. aitäh. nüüd sotsiaaldemokraatide nimel annaksin sõna Paul Tangile, palun, teil on kaks minutit kõnelemiseks um,. Feels... aitäh, täna on äh, eriti hea meel olla Euroopa Parlamendi äh, liige, sest tundub, et aluslepingute äh, kaitsja on vaadanud kõrvale ja meie institutsioon peab nüüd asuma kaitsma neid reegleid, mis meie jaoks nii olulised on. Euroopa Liidul on tugev, suured tagatised pöördukse efekti ja erinevates soovimatute stiimulite vastases võitluses. aga ilma selleta, et me neid reegleid äh, kohaldame, jäävad need äh, lihtsalt pabertiigriteks ja seetõttu on oluline, et Euroopa Parlament meenutab komisjonile, Euroopa pangandusjärelevalvele ja avalikkusele, et me ei lase olulistel reeglitel unustusse vajuda. ja selle resolutsiooniga me saadame äh, sõnumi, mida on võimatu mitte kuulda me soovi-, me nõuame, et härra Farkasi ähm, uuele ametikohale asumine blokeeritaks ja kui see, sellest, äh, kui see nii ei, ei lähe, siis me peaksime keelustama tema sisenemise Euroopa Parlamenti, aga see, see ei ole veel kõik. me peame tegelema ka teiste selliste juhtumitega, hiljuti kuulsime veel ühest juhtumist, mis seondus härra Scottiga kui kahe nädala pärast härra Farkas tõepoolest sellele uuele ametikohale asub, siis ma loodan, et parlamendi juhtkond äh, tõepoolest ei anna talle juurdepääsu ähm, äh, kaarti äh, Euroopa Parlamenti ja loodan, härra kom-, volinik, et vaatame, jälgime ka teie kalendrit, et te järgneva kahe aasta jooksul härra Farkasega ei näeks ette kohtumisi ma olen tõepoolest uhke selle seisukoha üle, mis parlament ühiselt on võtnud, aga me peaksime siin märkima ka seda, et mitte keda, keegi ei näe selle juhtumi valguses hea välja. ja selle asemel, et toetada neid, kaitsta neid reegleid, me peaksime välistama selliseid juhtumeid üldse. aitäh. nüüd äh, Luis Caricano, kolm minutit, palun. president, härra komisjon uh aitäh, asepresident, volinik. Äh, finantskriisi käigus äh, õppisime, et järelevalve ja finantssektori vaheline äh, lähedus, sellega kaasnevad probleemid, me ei räägi siin mingitest ähmastest eetilistest standarditest, vaid räägime reeglitest, millel on tõepoolest olulisus maksumaksjatele. kui need, kes reeglid kehtestavad, ise nad ei kehtesta neid reegleid ähm, maksumaksjatele, vaid ka süsteemile, äh, siis sellega võib kaasneda see, et ähm, neid, nendest reeglitest ei peeta kinni ja lõpuks maksumaksjad maksavad need vead kinni. nii et äh, siin ei ole, see ei ole mingi kulli ja kirja viskamine, nii et seetõttu ähm, mul on hea meel, et parlamendi sõnum on niivõrd selge ja konkreetne. härra Tang äh, tõi ka väga selgelt äh, proua Ding-, Dignali härra Kiigold on väga selgelt välja öelnud, äh, et kui me juba resolutsiooni ühehäälselt parlamendis vastu võtame sel teemal, siis see näitab meie tugevust ja me tahame siiski piire säilitada järelevalve ning nende vahel, kelle üle järelevalvet teostatakse. sest muidu me lihtsalt muudame need personalieeskirjad äh, naeruväärseks. ja kui te tahate ignoreerida neid reegleid, siis muidugi on see võimalik, aga seetõttu ongi just parlament äh, niivõrd otsustava sammu astunud, äh, me ei suhtu sellesse küsimusse kergemeelselt ning äh, me soovime, et ka tulevikus personali eeskirja, kirjad säiliksid, et neid järgitaks. nii et kõik see eetiliste normide ülevaatamine, see on muidugi ka tervitatav, kõik see, mis tagab reeglite järgimise, see on oluline, et siiski jääksid piirid äh, nende kahe sektori vahele püsima. et me, see on meie enda, meie kodanike ja maksumaksjate huvides. aitäh! nüüd aga roheliste nimel palun Sven Kiigolt. Teil on kaks ja pool minutit. suur tänu, proua asepresident, volinik härra Farkas on tõepoolest esile kutsunud huvide konflikti ja kahtluse, kui Euroopa pangandusjärelevalve tegevdirektor läheb panganduslobi poolele üle, siis see nõrgestab Euroopa kodanike usaldust institutsioonide vastu ja ma leian, et seda kõrgemad peavad olema ka meie eetilised standardid, me peame tagama läbipaistvuse ehm, näiteks lobitegevuse osas, dokumentide osas, me muudkui räägime sellest, kuidas meie standardid peaksid eh, tõusma, kuid eh, kui me räägime pöörduksest ehm, järelevalve ning ehm, erasektori vahel, siis siin ei ole piisavalt eh, selgelt need reeglid välja toonud, meil on vaja palju rangemaid reegleid, praegused reeglid on naeruväärsed ja seda näitab ka härra Farkase juhtum praegu. oluline on see, et Euroopa Komisjon äh, kasutaks seda ka oma ametnike personali eeskirjades, neid suur, tugevamaid reegleid. härra Farkase juhtum, äh, seda ei ole praegu piisava põhjalikkusega kontrollitud äh, ja see kõik on seotud sellega, et oma kaastöötajate puhul ei suhtuta nendesse asjadesse niivõrd suure tõsidusega. ka Euroopa Parlamendis on neid probleeme olemas. see sai alguse assistendi residentidega, kuid äh, samuti on sellega seotud äh, saadikud, äh, kes saavad palgahüvitisi nelja aasta jooksul ilma igasuguste tingimusteta, mis on seotud järgmisele ase-, ametikohale asumiselt, nii et me peaksime ka ise vaatama üle enda reeglid, sest kui meie räägime siin läbipaistvusest ja teatud äh, reeglitele vastavusest, äh, siis me peaksime kuidagi piirama sellise pöördukse äh, efekti tekkimise. aga eriti peaks see puudutama just Euroopa pangandusjärelevalvet ja nemad peaksid meie sõnumit väga tõsiselt võtma, nad peaksid oma reeglid üle vaatama ja kui nad seda ei tee, siis on sellel ka tagajärjed, kui nüüd järgmine inimene sellele tegevdirektori ametikohale tuleb näiteks finantslobi poole pealt, siis see on järjekordne juhtum, millele me peaksime tähelepanu pöörama ja see on põhjuseks kõigile meile mõelda, kuidas seda asja paremini korraldada ja millised võiksid olla selle resolutsiooni tagajärjed, aitäh! nüüd aga ID e, fraktsiooni nimel palun Joakim Kuus aitäh, äh, proua asepresident, lugupeetud kolleegid, äh, juba väga palju on ära öeldud äh, ja seetõttu saan piirduda vähemaga, meie ees on praegu faktid, analüüs osutab kõik ühes suunas, kuid minu meelest ei saa niimoodi olla, et jutus olev mainitud agentuur ise peaks äh, selliseid juhtumeid lahendama. me peaksime siiski selliseid juhtumeid käsitlema parlamendis, nõukogus, komisjonis äh, ja peaksime tagama selle, et sellised probleemid enam ei tekiks. isegi kui äh, meil on väga palju reegleid, et ühelt poolt toob see endaga kaasa suured kolleegid, mille kolleeg Ferber samuti välja tõi, kuid see võtab aega ka jõupingutusi, aega aga kui äh, ei äh, tun-, ei saada aru sellest, et äh, see tõepoolest tõsiselt on mõeldud, siis ei leita ka mingisuguseid tõeliselt toimivaid la-, lahendusi. see puudutab siis kõrgetel ametikohtadel olevate isikute üleasumistest erasektorisse et ma arvan, et sellel peaks tähelepanu juhtima kõikjal, olgu siis tegemist parlamendi või mõne teise institutsiooniga ja et seetõttu ma sooviksin, et meil enam oleks äh, ka enam sellist äh, isiklikku äh, tõsiselt võtmist. nüüd aga kuue nimel annaksin sõna Jose Guzmaole kolmeks minutiks. Obrigado, senhora presidente suur tänu, proua. Eh, eh, suur tänu, proua president. see resolutsiooni ettepanek, mille Euroopa Parlament on esitanud ja seisukohad, mille nad on võtnud, äh, on väga kahju, et komisjon on sellisel seisukohal see on olnud nii juba mitme järjestikuse voliniku puhul, nii kui kahe tuhande kaheksandal aastal ütles komisjoni president, et väga oluline on luua uuesti tasakaal finantsasutuste ja kodanike mõju vahel. volinik äh, härra Barroso tegi sel ajal antud seisukoha avalduse ning me teame, et ta läks äh, pärast seda tööle Goldman Sachsi. see on epideemiline probleem ja on nii mitmes Euroopa Liidu institutsioonis. kahjuks äh, läheb probleem järjest hullemaks iga kord, kui me uurime asju, mis on seotud finantsasutustega. ning see kehtib paljude regulatiivsete organite ja ka Euroopa Parlamendi puhul. pangandusjärelevalve ameti otsus, mis puudutas härra Farkast, nagu juba on öeldud, on see väga kahetsusväärne. tõepoolest, need piirangud, mis on kehtestatud, et ta ei tohiks ühendust võtta nendega, kes ametis töötavad teatud aja jooksul ning asjaolu, et äh, piirang kehtestati äh, sellele, äh, millega ta üldse tegeles ning ta ei tohtinud anda oma telefoniraamatut oma kolleegidele, et neil oleks samad kontaktandmed ja on täiesti naeruväärne äh, et äh, tal on piirang äh, mitte kasutada seda informatsiooni, mida ta on saanud äh, kaheksa aasta jooksul, mil ta töötas Pangandusjärelevalveametis oma uuel ametikohal lobiorganisatsioonis. nagu me teame, siis Pangandusjärelevalveamet on keskne regulatiivne org-, organ ning me teame, et härra Farkas saab seda informatsiooni kasutada ning see palk, mida ta hakkab saama, on tasu selle informatsiooni eest, mida ta omab. me teame, et sõltumatuse põhimõte on väga oluline ning see on demokraatlike institutsioonide alustala. seega me ei saa lihtsalt vaikides pealt vaadata. mis puudutab Pangandusjärelevalve Ametit, siis äh, selle on võimalik teiste finantsinstitutsioonide huvide poolt täiesti, seda on võimalik üle võtta teiste finantsinstitutsioonide huvide poolt. eba, pangandusjärelevalveameti president tegi otsuse Äh, mis puudutab väga paljusid osapooli. see, kuidas asjad äh, lahti rulluvad, äh, ei ole kuidagi parem võrreldes varasemaga, seega meil on kohustus tegutseda. täna me arutame õigust minna regulatiivselt ametikohalt lobiametikohale me tahaksime näha, et ka need, kes institutsioonides kaitsevad, äh, töötavad, kaitsevad äh, sellist üleminekut. suur aitäh, proua president. lugupeetud volinik hiljutine finantskriis näitas meile, et on hall ala, kus finantsala regulatiivorganid, ettevõtted jagavad informatsiooni, jagasid ruume ja arutelusid ning neid jagati viisil, kus äh, tahes-tahtmata otsused olid mõjutatud. ning selline avalikkuse petmine, et avalikud asutused ei ole nii sõltumatud, kui nad peaksid olema äh, teatud äh, huvigruppidest see õõnestab usaldust Euroopa demokraatliku süsteemi vastu. selline ettekujutus õõnestab Euroopa projekti, seega on väga oluline antud juhul, et äh, parlamendi äh, majanduskomisjon on ükshäälselt heaks kiitnud äh, hulga soovitusi ja nõudmisi, mis hoiaksid ära sellise pöördukse efekti tulevikus sest ei ole õige, et kolleeg Järelevalveametist on see, kes otsustab, kas nende kolleegid võivad teatud ametikohale edaspidi asuda. meil on vaja sõltumatut organit, mis äh, uurib kõiki asutusi, komisjoni, järelevalveorganid ja nad, nemad peaksid hindama vajalikke kriteeriume peaksid äh, hindama asjaolusid selleks, et kinnitada kodanikele, et asju aetakse õigesti, et taastatakse inimeste usaldus Euroopa demokraatia vastu ning et me tagaksime äh, suurema poliitilise vastutustunde institutsioonides. aitäh! ja nüüd härra Demenkarem Roheliste nimel kõik räägivad sellest, aga me peame tõesti tegutsema, sellepärast et äh, lobi mõjutab äh, ebaproportsionaalselt meie äh, poliitikat nii finantsvaldkonnas, energiavaldkonnas kui mujal. erahuvid eest võitlemise järelevalved on selged, panganduse regula-, regule-, valdkonna reguleerimine ja nii edasi ja nii edasi. meil on vaja äh, rohkem läbipaistvust ja ka korruptsiooni valdkonnas on seda vaja. meil on suurepäraseid näiteid ka Prantsusmaalt, äh, Euroopa Nõukogu kahe tuhande kahekümnendaks aastaks avaldatud äh, aruanne kirjastab, kirjeldab sedasama, soovitakse rohkem läbipaistvust tegevjuhtide ning huvigruppide suhtluses. selleks, et kodanikud usaldaksid jällegi meie institutsioone, tuleb lõpetada äh, erahuvide ning avalike huvide ühte patta panemine äh, ja sellised kokkupõrked. Adam Farkasi nimetamine ahme tegevjuhiks ei peaks leidma aset üleöö kui ta oli ennem Euroopa pangandusjärelevalve tegevdirektor, aga just nii see on ja see ei ole vastuvõetav. me selleks, et tagada kõrged ametieetika standardid institutsioonides, tuleb kehtestada pikem vaheperiood, viiteperiood kahe ameti vahel ja me peame keelduma parlamenti sissepääsuloa andmisest Adam Farkasele. meil on vaja täiesti sõltumatut järelevalvet selles valdkonnas, kui luuakse kõrgem e-, eetikaorgan, millest härra volinik rääkis, tuleb te tegutseda selleks, et tagada läbipaistvus ning selgus kõikide selliste juhtumite puhul, aitäh suur aitäh. järgmine kõneleja on Angela George, üks minut. mul on tunne, et me ei saa täna hommikul uskuda, et Euroopa Liidu institutsioonid ja parlamendid saavad tagasi oma usaldusväärsuse, lüües lihtsalt häirekella lobiorganisatsioonide mõju, pöördukse efekt ning eetika olulisus, jah, me räägime kõigest sellest ja oma kodanike poolt, aga institutsioonide kõrvad on olnud kurdid juba aastaid. aastaid on liidu institutsioonid ja Rahandusliidu institutsioonid olnud suuresti mõjutatud loobiasutuste poolt. võib-olla oleks parem uurida seda, mis toimus minevikus. mida on Majandus- ja Rahandusliit teinud inimesed on kaotanud oma töökohad just selle lobitöö tõttu. ärme vaatame tuleviku reguleerimise peale ainult, vaid vaatame, kes vastutavad selle eest, mis juhtus minevikus, nende vigade eest, mida tehti. viimastel aastatel toimus kriminaalne tegevus. suur aitäh! ja nüüd annan sõna härra Santile üheks minutiks, palun. Euroopa tasandi regulatsioon on endiselt arengus tippjuhtide roll on ülioluline selleks, et rakendada ning sätestada regulatiivseid tekste. uued haldusstruktuurid ja tavad arenevad järk-järgult, kui kapitaliliitude turg ning äh, rahandusliit tugevnevad. huvide konfliktid on olemas, riiklikud, erasektori, rahvusvahelised ning äh, avaliku sektori omad Need, kes reguleerivad euroala, peavad olema täiesti neutraalsed. regulaatorid peavad olema kindlad, et kaitstud on kodanike huvid, kuid praegu sellist kindlust ei ole. ootused ja arvutused, mis äh, kehtivad äh, avalikus sektoris, avalikus sektoris töötamisele, äh, mõjutavad neid otsuseid kuid pöördukse efekti endiselt tolereeritakse ja meil on äh, tagurpidine pöördukse efekt. me peame mõistma, kuidas huvide konfliktid võivad tulla ka sellest, äh, kui inimesed äh, nimetatakse pärast erasektoris töötamist avaliku sektori tippkohtadele. seda ei tohiks ignoreerida. euroala vajab neutraalsust, kui ta tahab korralikult areneda. suur aitäh! ja nüüd härra Peksa, palun head kolleegid, seisan täna siin, et tunnistada pöördukse efekti probleemi erasektori lobigruppide ning Euroopa Liidu institutsioonide vahel. liiga tihti lahkuvad tippametnikud selleks, et ära kasutada oma kontakte ning informatsiooni erasektori lobitöö kasuks. Euroopa Liidu ametnikel on juba kohustus raporteerida neid uusi kohustusi, mida nad kavatsevad endale võtta see avaliku sektori huvide konflikt on muutunud äh, tugevaks probleemiks, mis võib kahjustada meie väärikust ja mainet. Euroopa Liidu institutsioonid peaksid äh, näitama eeskuju läbipaistvuse ja kõrge eetikastandarditel. seepärast kutsume täna komisjoni üles selleks, et nad teeksid ära rohkem, et äh, hoida ära neid huvide konflikte. kontrollikoda peaks uurima seda süstemaatilist probleemi ning hoidma ära tulevikus selliseid tegevusi komisjon peaks üle vaatama avaliku sektori järgse töökoha regulatsiooni. et mitte ainult kritiseerida, on ka mõned ettepanekud. esmalt on meil vaja ühtlustatud regulatiivset raamistikku, mis kohaldab kõiki eetilisi standardeid riiklikul ja liidu tasandil. teiseks tuleb kehtestada sõltumatu eetiline organ, kes uuriks kõiki problemaatilisi juhtumeid. kolmandaks on vaja äh, kohustuslikku kaheteistkuulist äh, ooteaega, äh, enne kui äh, kõrge Euroopa Liidu ametnik saab teha lobitööd. ning lõpetuseks avalike asutuste finantsläbipaistvus. ning huvide konfliktid tuleb avalikustada internetis, et need oleks juurdepääsetavad kõigile. suur aitäh. ja nüüd härra Krahh, üks minut, palun lugupeetud asepresident, lugupeetud kolleegid, me näeme, et ühelt poolt äh, kõik on äh, justkui selle vastu, et Euroopa äh, kõrgetelt ametikohtadelt minnakse üle erasektorisse ja see justkui peaks ärritama ka avalikkust, kuid teisest küljest peame arvestama seda, et ähm, avalikust teenistutest on siis justkui väga raske välja pääseda Äh, tuuakse need inimesed institutsioonidesse äh, sisse, kuid äh, nad peavad siiski, need inimesed mõistma, et tegemist ei ole lõksuga. pärast seda, kui nad on oma töö ära teinud, et nad võiksid teiste ülesannete juurde tagasi pöörduda. see tähendab seda, et need probleemid on siia justkui sisse ähm, programmeeritud ja me see võib päädida sellega, et inimesed enam ei tahagi tulla institutsioonidesse töö, tööle ja see oleks kahetsusväärne. ja seda on siin juba ka täna varem mainitud, et me peaksime siiski inimeste e, isiklikku e, e, tunnetust selle kohta parandama, et kui inimesed mõistaksid äh, milline on täpselt nende positsioon, et ei oleks tegemist lihtsalt mõttetute regu-, reguleerimiskatsetega? ja nüüd sõna saab proua Grapini üheks minutiks. suur tänu, lugupeetud juhataja, lugupeetud volinik. jällegi räägime sellest samast teemast mm huvide konfliktist ja sellest, kuidas me seda peaksime ära hoidma. kahekümne neljandal oktoobril eelmisel aastal toimus eelmine arutelu ja volinik ütles meile siis, et äh, tõesti tõsi, me peame üle vaatama õigusraamistikku, seda tuleb ühtlustada, tuleb kontrollida, äh, seda, kuidas neid sätteid rakendatakse ja kuivõrd ühtlased need on kõikides institutsioonides, aga nüüd siis äh, oktoobrikuust ei ole komisjon mitte midagi konkreetset ette võtnud komisjonist lubati ju, et võetakse konkreetseid meetmeid, äh, jah, ähm, finantsturgude järelevalve ning reguleerimine äh, on seotud äh, ju samuti meie ühtse turuga ja ma ei saa aru, miks komisjon siin on jäänud niiviisi huvide konflikti küsimuses ükskõikseks ja ma ei saa aru, kuidas võib väita, et äh, huvide konflikte hakatakse kontrollima pärast, me ei taha pärast kontrollida huvide konflikte, tuleb tegutseda ennetavalt, ma arvan, et meil on vaja kiiret lahendust, härra Farkase juhtumil ei tohi olla võimalik, et teda saab selles uues ametis tööle võtta, kui tal on veel huvide konflikte. suur tänu ja nüüd saab sõna härra Palt üheks minutiks. suur tänu, juhataja institutsio-, Euroopa institutsioonide huvides on hoida ära pettust, õigusrikkumisi meie ametnike poolt. ja praegusel hetkel valmistab meile muret härra Farkase äh, ametikoha vahetus, praegusel hetkel on ta Euroopa Pangandusjärelevalve tegevdirektor, temast aga saab Euroopa Finantsturgude Assotsiatsiooni tegevjuht, teda võib mõjutada finantsturg ja samuti saab ta äh, Äh, töötada äh, praegu juba nende institutsioonide huvides, kuhu ta tööle asub. ja äh, Euroopa Parlamendi ning komisjoni ülesandeks on sarnaseid juhtumeid leida ning neid, neid ära hoida. ma tahaksin teada, kas Euroopa Komisjonil on plaanis teostada järelevalvet Euroopa pangandusjärelevalve tegevuse üle ja kas härra ja kanda hoolt äh, selle eest, et Adam Farkase mõju ei jääks äh, tähelepanuta meil. ja nüüd see on, äh, oleme jõudnud vaba mikrofoni vooruni. kolleeg Patsesku, üks minut, palun. ma näen, et teda ei ole siin kohal. ei, siiski mitte, ma annan teile kohe sõna. suur tänu, lugupeetud juhataja, mis puudutab äh, huvide konflikti, siis äh, ma tahaksin öelda, et äh, huvide konflikt on kõige suurem pettuste allikas meie majandussüsteemis üldse. huvide konflikt on teema, mis ikka ja jälle tõuseb meie päevakorda. ja nii kurb, kui see ka ei ole, huvide konflikte reguleeritakse erinevalt Euroopa Liit-, liikmesriikides eh, ning ka tõlgendatakse erinevalt. rangete tingimuste puudumine, mis aitaks ära hoida huvide konfliktid, on murettekitav asjaolu ja mõnedes riikides on see ilmselge, on riike, kus on väga selged sätted äh, ja range õigusraamistik huvide konflikti kohta ja on teisi, kus ollakse palju leebemad. aga huvide konflikti teema on keskse tähtsusega ning ma teen ettepaneku, et Euroopa Komisjon koostaks omalt poolt äh, meile ettepaneku selle kohta, kuidas reguleerida huvide konflikte kõikides liikmesriikides ning kõikides sektorites. Äh, huvide konfliktid on Euroopa tasandil korruptsiooni allikaks. suur tänu ja järgmisena saab sõna äh, härra Bogdan Soltša üheks minutiks. suur tänu, lugupeetud juhataja. meie arutelu on äärmiselt huvitav, aga äh, ma ei ootagi konkreetset vastust praegu kohe, aga ma äh, tean, et äh, et Euroopas räägitakse sellest teemast, meil on vaja sellist uut kokkulepet ka finantsvaldkonnas. mina äh, osalen õigusloometöös ning ma pean tõdema, et äh, sellised algatused huvitavad väga paljugi äh, lobiorganisatsiooni ning ka finantsturgude esindajad me peame tegema vahet nende vahel, kes töötavad õigusloome kallale ja nende vahel, kes, kes, kellest hiljem saavad äh, erinevate organisatsioonide juhid või eesistujad, kes sellest õigusraamistikust kasu saavad. me peame sealt äh, võib tek-, tekkida finantsturgudel, tekitav mulje finantsturgudele ning samuti olla ka pettuse allikaks selline suhtlus. suur tänu ja nüüd saab sõna härra Lennart Schütze Euroopa Komisjoni nimel. lugupeetud juhataja, austatud parlamendiliikmed, kuulasin äärmiselt suure huviga teie sõnavõtte selles tähtsas küsimuses ning kõigepealt olen valmis kõikidele teile kinnitama, et äh, me ei ole sugugi ükskõiksed Euroopa Komisjonis, kui kuskil tekib oht potentsiaalse huvide konflikti kohta ja me ei suhtu sellesse sugugi mitte kergelt, ei Adam Farkase juhtusesse ega ühtegi teise juhtumisse, kus on äh, küsimus huvide konfliktis. Euroopa Komisjoni rolliks ei ole tühistada sõltumatu organi Euroopa Pangandusjärelevalve Järelevalvenõukogu otsust. aga me püüame, me saame seda küsimust natukene täiendavalt valgustada ning püüangi seda praegu teha teie küsimuste valguses. kõigepealt äh, komisjoni esindaja järelevalvenõukogus, kellel ei ole hääletusõigust, äh, nagu ma juba ütlesin, püüdis võimalikult rangeid piiranguid äh, aidata kehtestada, sellepärast et tõesti leiti, et selle juhtumi puhul on tegemist huvide konfliktiga. järelevalvenõukogu uuris seda juhtumit aga väga põhjalikult ning oli seisukohal, et seda huvide konflikti on võimalik vältida, kui kehtestatakse täiendavad piirangud äh, miinimum piirangutele lisaks, mida kõrgete ametite puhul rakendatakse, näiteks äh, viiteperioodi äh, kestus on kaks korda pikem äh, kui tavaliselt ja nii edasi, ma ei hakka nüüd kõiki neid piiranguid üksikasjalikult enam siin lahkama. aga igal juhul Järelevalve Nõukogu pidi kaaluma erinevaid asjaolusid ning leidma õige tasakaalu meie kõrgete eetiliste standardite ning äh, inimese õiguse vahele oma karjääri jätkata. siis äh, see küsimus, mis puudutab seda, kes äh, teostab järelevalvet selle otsuse rakendamise üle. kinnitan teile, et Euroopa Pangandusjärelevalve Järelevalve Nõukogu otsus, otsus sisaldab ka rakenduskohaseid sätteid ning piirangud edastatakse Euroopa pangandusjärelevalve personalile ning nad peavad esitama äh, andmeid kõikide kontaktide kohta Adam Farkasega pärast seda, kui ta Euroopa pangandusjärelevalvest lahkub. samuti peab Euroopa pangandusjärelevalve igal aastal avalikkust informeerima selle, sellest, kuidas nad hoiavad ära huvide konflikti tekkimist lobiorganisatsioonidega. Adam Farkas, nii nagu igasugune endine avalik teenistuja, peab lähtuma personali eeskirjadest ning kui ta neid rikub, siis võib rakendada distsiplinaarmenetlust ka pärast seda, kui ta on Euroopa pangandusjärelevalvest lahkunud. kui ähm, EBA, Järelevalvenõukogu või Olav saavad äh, teada sellest, et ta ei ole pidanud kinni äh, kehtestatud tingimustest, võib tema suhtes rakendada personali eeskirjades sätestatud distsiplinaarmenetlust. mitte kõik ei ole jäetud juhuse hoovaks, hooleks, meil on meetmed paigas, mis peavad aitama tagada seda, et neid piiranguid rakendatakse nagu kord ja kohus. lõpetuseks toonitan veel kord, et komisjon püüab tagada seda, et äh, kõikides ametites kehtivad kõrged ametieetika standardid ja seda läbi ühtlustatud õigusraamistiku. aga antud juhul äh, on Euroopa Pangandusjärelevalve Järelevalve Nõukogu ülesandeks seda õigusraamistikku rakendada, langetades sõltumatuid otsuseid ametist lahkumise järgsete piirangute kohta, võttes arvesse õigusraamistikku ja sealhulgas personali eeskirja Euroopa Pangandusjärelevalve Järelevalvenõukogu ülesandeks on kanda ka hoolt selle eest, et selle rakendust äh, teo-, rakenduse üle teostatakse järelevalvet nagu kord ja kohus. ning lõpetuseks, komisjon püüab alati meie kõrget ametieetika raamistikku parandada, me vaatame seda läbi kogu aeg, uurime, kuidas saaks seda parandada, nii nagu ma mainisin varem, äh, tahame me luua eetika järelevalveorganit ning nagu alati oleme valmis tegema tihedat koostööd Euroopa Parlamendi, Euroopa Ombudsmani ning teiste institutsioonidega selles töös. suur tänu, lugupeetud volinik, lõpetan siis arutelu selles küsimuses. olen saanud ühe resolutsiooni projekti, mille üle hääletame täna. ja nüüd läheme edasi meie päevakorra järgmise punkti juurde ja nüüd ootab meid päevakorra sees inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtte rikkumise juhtumite arutamine. esimene arutelu käsitleb Burundit, eelkõige väljendusvabadust Burundis. tuletan teile meelde, et et kui soovite vaba mikrofoni voorus sõna või esitada sinise kaardi küsimust, siis võite taotluse esitada kas nii, nagu vanasti traditsiooniliselt või kasutades elektroonilist süsteemi. ja nüüd saab sõna proua Elli Jones, kes on, kes saab rääkida kaks minutit, palun proua. suur tänu kallid kolleegid, Burundi on äh, ilus riik, kellel on olnud äh, traagiline saatus. komisjoni teenistuste raportis tõdeti, et, et äh, on üle, on olnud sadu ohvreid erinevatele veresaunadele, inimõiguste rikkujad on trellide taga. Ähm, nende roll on selles süsteemis tähtis, nii nagu ka meediaväljaannete roll. me soovisime täna sellest rääkida, sellepärast et Burundia valitsus on jällegi sõnavabadust maha surunud, Burundi äh, riigiprokurör soovis viieteist-aastast vanglakaristust äh, neljale ajakirjanikule ning nende autojuhile Kristin Kagashi, äh, Agnes Tingugusa ja teised Nad vahistati oktoobrikuus, kui nad teostasid uurimist äh, meeleavaldajate äh, ja mässuliste ja valitsuse julgeoleku kokkupõrgete kohta. ja neid õõnestati riigi julgeoleku õõnestamises. Nemad ei ole esimesed. kadus äh, ka juulikuus kaks tuhat kuusteist ja temast ei ole midagi kuulda olnud sellest alates. kahe tuhande viieteistkümnendal aastal Kristof Nkezapahiisi, tema naine ja kaks last mõrvati nende kodus Butšumburas ja mitte midagi ei ole pärast seda toiminud, mingisugust uurimist. Jaman Jakuki, äh, kes äh, on kristlaste piinamisvastase rühma liige, mõisteti eelmisel aastal vangi ja Nestor Nibitanga mõistet-, Tangale mõisteti samuti viieaastane vanglakaristus. kutsume üles valitsust tingimusteta vabastama need ajakirjanikud ning inimõiguste kaitsjad, kellest me rääkisime. kahe tuhande kahekümnendal aastal on tulemas valimised, see on väga tähtis aeg. meil on väga hea meel, et äh, president ütles, et äh, ta ei soovi, et teda uuesti valitakse, aga selleks, et valimised oleksid usaldusväärsed, äh, tuleb tagada poliitiliste ning inimõiguste olukorra tõsine paranemine ja ma kutsun Burundi valitsust üles luu-, looma riigis tingimused demokraatiale äh, ning äh, tervitan kõiki ajakirjanikke ja inimõiguste kaitsjaid, kes töötavad selle nimel. suur tänu ja nüüd saab sõna teine resolutsiooni ettepaneku autor proua Anna Fatiga, üks minut palun. Burundi on üks vaesemaid riike kogu maailmas meie väga põhjalik ühisresolutsiooni ettepanek kirjeldab seda olukorda, seda riiki. tulemas on presidendivalimised, tulemas on üldvalimised ning nii inimõiguste kaitsjate kui ajakirjanike olukord on tõesti masendav ning sellistes tingimustes on täiesti võimatu ette kujutada, vabasid valimisi. kui äh, ajakirjanikud äh, ja inimõiguste kaitsjad ei saa esitada põhjendatud äh, õiget ning usaldusväärset informatsiooni ei saa vabu valimisi toimuda. suur tänu kolleegidele selle resolutsiooni ettepaneku ko ko koostamise eest ja nüüd saab sõna kaheks minutiks proua Maria Reere. suur tänu, Burundi poliitiline kriis selle all kannatab kogu rahvastik, nende majandusõigused, põhiõigused äh, on olematud, kahe tuhande viieteistkümnendast aastast on isegi valimine keeruline, inimesed, keda peetakse äh, poliiti-, poliitilise jõu vastu, vastasteks, neid äh, ähvardatakse, pannakse tellide taha, nad satuvad isegi väärkohtlemise ohvriks. meedia ning kodanikuühiskonna ruum väheneb, kahekümne teisel oktoobril Kristin Kamikaze, Agnes Nerempusa, Teres Moposi, Egid Ararima äh,. Äh, Ivaku pressgrupist ning nende autojuht vahistati ning neid süüdistati riigisisese julgeoleku õõnestamises, siis samuti Jean Pirangama, kes on äh, Ivaku ajakirjanik, on kadunud kahe tuhande kuueteistkümnendast aastast alates. ja mis puudutab neid vahistamisi ning siis võib öelda, et lisaks ajakirjan-, lisaks äh, riigi esindajad õõnestavad üldse igasugust inimõiguste alast tegevust ja seda meelevaldselt me kutsume ajakirjanikke äh, vabastamisele valitsusorganeid üles ning kõiki neid, kes on rakendanud oma sõnavabadust, tuleb samuti kohelda äh, teistmoodi. samuti tahaksime me, et Aafrika Liit saadaks oma inimõiguste vaatlejad Burundisse ning nõuame sõltumatuid uurimisi Äh, kui tegemist on juhtumitega, kus kahtlustatakse inimõiguste rikkumisi. me peame pakkuma finantsabi kodanikuühiskonna esindajatele Burundis ning rakendama meie diplomaatilist võimekust selleks, et tagada, et inimõiguste alaseid suuniseid rakendatakse äh, ka äh, ajakirjanike kohtuasjade, inimõiguste kaitsjate kohtuasjade puhul ning me nõu-, rõhutame seda, et kindlasti tuleb kasutada äh, sanktsioone Burundi puhul, sanktsioonidega tuleb jätkata, nende sanktsioonide üle otsustas nõukogu ning neid ei tohiks praegu tühistada. see oleks hävitav poliitiline sõnum Burundi seisukohast. E, ja nüüd saab sõna proua Villanueva Ruiz kaheks minutiks ja kaheksa pooleks minutiks. me näeme laialt levinud inimõiguste, kodanikuõiguste rikkumisi erinevates vormides. Euroopas on meil seadused, äh, mis on keelustanud äh, vihal põhinevad äh, meeleavaldused, et Ladina-Ameerikas me näeme rünnakuid inimeste vastu, kes on teistsugused või kes kaotavad keskkonda, Lähis-Idas me näeme uut karistamatust levimas rahvusvaheline kogukond äh, ja rahvusvahelist õigust eiratakse. Aafrikas näeme samuti sedasama tendentsi, Burundis on olukord olnud viimased neli aastat, inimõiguste olukord on üha halvenemas, poliitilised äh, õigused, nende mahasurumine valitsuse poolt, kodanikuõiguste kärpimine ja see kõik äh, on muutumas tõsinema, tõsisemaks kahe tuhande kahekümnendat aasta valimiste eh, eel eh, kõik inimesed, kes on oma arvamust vabalt ehm, avaldanud, keda on vahustatud, keda on poliitiliselt taga kiusatud, sellele kõigele peab lõpu tegema. et otsustavad meetmed on vajalikud selleks, et vab-, arvamusvabadus siiski taastada, meediavabadus taastada. inimõiguste rikkumiste lõpetamine on eeltingimuseks Burundi valitsusele ja naaberriikidele selleks, et äh, saaks alguse rahumeelne poliitiline dialoog, kuid äh, see ei saa juhtuda, kui meie Euroopas ei äh, sekku, kui meie oma rolli ei täida maailma areenile. me peame veel kord rõhutama enda pühendumust rahule, peaksime tegelema pagulaste küsimusega Burundis ja mujal, järgima ÜRO eeskirju ning julgustama naaberriike võtma vastu põgenikke, tagama selle, et Euroopa ettevõtted, kes tegutsevad Burundis, et nad peaksid rahvusvahelistest standarditest kinni, Euroopa Liidu ning Aafrika vahelised suhted on alati olnud keerulised, meil on siin oma ajalooline taust, mille üle me ei saa alati uhked olla, aga nüüd on aeg alustada uue suhtega uute välispoliitiliste eesmärkidega, mis äh, on ka Aafrika rahva huvides ja säästva arengu huvides. aitäh. nüüd äh, sõna äh, kolleeg Kokalaarile kaheks minutiks. suur tänu, proua asepresident, vaba arvamuse avaldus eh, ning sõltumatu meedia on eeltingimuseks eh, demokraatia toimimisele ja vabale ühiskonnale. meid on siin eh, palju, kes nendime, et olukord on halvenemas, endiselt on Ehm, selliseid juhtumeid maailmas, kus meediavabadust ei järgida. Burundi on üks nendest riikidest, kus vaba meedia ja arvamusvabadus pole tagatud, kus eh, inimestele avaldatakse vägivaldselt survet, ajakirjanikele arva-, avaldatakse survet ja see, need juhtumid on sagenemas. oktoobris eh, eh, võet-, pandi vahi alla neli ajakirjanikku, nende autojuht, me ei saa lihtsalt seda pealt vaadata, kui inimõigusi rikutakse igapäevaselt kogu maailmas. me peame midagi ette võtma. me peame poliitilist survet avaldama, enam survet Äh, ka Burundi äh, suhtes, et ähm, Burundi peaks kinni oma rahvusvahelistest kohustustest ja et need ajakirjanikud koheselt vabastataks. mida saaks Euroopa Liit teha? meie Euroopa Liidus äh, peame tugevdama kodanikuühiskonda, seda toetama ning kehtestama ka enam sanktsioone neile, kes panevad toime inimõiguste rikkumisi. see on meie vastutus. me peame tagama selle, et äh, me saaksime elada maailmas, kus demokraatia ning inimõigused äh, toimivad ning ebaõigluse vastu võideldakse. suur tänu. nüüd äh, kolleeg Oitenile kaheks minutiks sõna, palun. maikuus sel aastal seisavad Burundis ees valimised ja nagu sageli sellistel puhkudel olukord teravneb, Burundis on olukord äh, olnud terav juba mitu aastat. inim- ja kodanikuõigusi äh, rikutakse, neid tallatakse jalge alla, opositsionäärid, äh, ajakirjanikud, inimõiguste aktivistid, neid vahistatakse, viiakse neid kohtu ette pahatihti lausa mõrvatakse. me ei tohi kõrvale vaadata, vaid peame enda hääle kuuldavaks tegema ja neid inimesi kaitsma. Need konkreetsed juhtumid äh, on äh, juba ära märgitud, kolleeg Arena nimetas ka nimesid, äh, kuid ma tahaksin veel kord toonitada, et süüdistused, süüdistusteks nende inimeste vastu peaks kohe loobuma, nad peaks vabastatama ilma igasuguste tingimuste seadmiseta, see on meiepoolne äh, nõudmine Euroopa Parlamendi poolt, selle peaksime selgesõnaliselt Burundile edastama. selleks, et äh, oleks võimalus siiski kriitilisi avaldusi äh, välja öelda äh, ning välja astuda inimõiguste eest, see ongi väärtuslik ja seda peaksime Euroopa Parlamendis kaitsma ja just seetõttu me pöördume Burundi poole ja ütleme, vabastage need inimesed, nad ei ole midagi seadusvastast teinud. me peame avaldama survet Burundi ametivõimudele ja seetõttu peab rahvusvaheline kogukond püsima ühtsena ja Burundi, Burundi ähm, ametivõimud äh, peavad tagama selle, et lõpuks inimõigustest, kodanikuõigustest kinni peetakse, et oleks võimalik vabalt arvamust avaldada ja et saaksid toimuda sel aastal äh, vabad valimised tugevas demokraatlikus süsteemis. Äh, nüüd aga Rahvapartei nimel annaksin sõna härra Kellile kaheks minutiks. suur tänu, proua asepresident. taas kord räägime Burundist, oleme sellest teemast juba rääkinud äh, ja midagi väga rääkimisväärset siin kahjuks ei ole, räägime sellest, et meedial pole piisavalt äh, sõnavabadust. muidugi on oluline sellest teemast täna hommikul jälle rääkida, sest äh, aastast kaks tuhat kuusteist märtsikuust peale kõik toetused on lõpetatud Burundi ametivõimudele kahe tuhande viieteistkümnenda aasta presidendivalimistest alates on see nii, kus ähm, opositsioon kõrvale jäi. kahe tuhande kaheksateistkümnendal, üheksateistkümnendal aastal me nä-, nägime seda, et meediat hakati üha enam tagasi, taga kiusama, neile ei antud tegevusluba tihtipeale ja isegi äh, BBC äh, pidi tagasi tõmbuma Burundilt, äh, leiavad aset omavolilised vahistamised, meediavabaduse äh, Ehm, indeksi kohaselt on Burundi saja kaheksakümnest riigist saja viiekümne kaheksandal kohal, see puudutab siis mm, äh, Burundi äh, olukorda sõnavabaduse osas. Äh, oktoobris kahe tuhande üheksakümnendal aastal vahistati neli ajakirjanikku, öeldi, et nad ohustasid riigi julgeolekut ja seetõttu on oluline äh, et äh, kõrge esindaja välispoliitika alal äh, meie välisesinduse taga, taga ähm, võitleksid selle nimel, et viieteist-aastast äh, vanglakaristust siiski neile neljale isikule ei määrataks, see on Burundi inimeste huvides ja see aitab neil seda kohutavat olukorda parandada, aitäh! suur tänu nüüd sotsiaaldemokraatide fraktsiooni nimel läheb sõna Isabel Santosele üheks minutiks, palun. kõneleja mikrofon pole sisse lülitatud. Function. It's functioning now. A liberdade de expressão no Burundi tem. Nii, sõnavabadus Burundis äh, on pidevalt ohus olnud, äh, ajakirjanike juhtum ja nende, nende autojuhi juhtum, kes äh, kahe tuhande üheksateistkümnendal aastal vahistatu on järjekordne näide pikas loetelus inimõiguste rikkumistest selles riigis. ÜRO oma peasekretäri kaudu ning Inimõiguste Nõukogu kaudu on häirekella juba löönud nende tõsiste inimõiguste rikkumiste teemal selle teemal, et äh, arvamusvabadust on kärbitud, piinamised, ahistamised, tagakiusamised, seda kõike on ÜRO selgelt välja toonud, et üldine karistamatuse õhkkond äh, on äh, tekkinud Burundis. me räägime täna otsesemalt just sõnavabaduse puudumisest ja see on osa üldisemast äh, õhustikust selles äh, riigis, äh, kindlasti on see midagi, mis vajab meiepoolset kaitset, inimesed, kes aristat-, kes vahistati, Kamikazi, Tribusa, Bozensi ja Harini Manale, samuti nende autojuht ähm, härra Masaparakiza, need kindlasti on inimesed, kes vajavad meiepoolset toetust. nüüd aga uueneva Euroopa fraktsiooni nimel proua Šarantsova. suur tänu. Burundi on läbinud mitmeid kriise viimase viie aasta jooksul. inimesed, keda peetakse opositsiooni kuuluvaks, nad kaovad, neid piinatakse, tapetakse, omavoliliselt vahistatakse ajakirjanikke, täielik karistamatus valitseb nende tegude toimepanijate suhtes ja tuhanded põgenevad eh, Burundist selleks, et vägivalla ja humanitaarkriisi eest pääseda. juba praegu keerulises olukorras eh, kaasneb presidendivalimistega oht, et ebastabiilsus suureneb veelgi ning vägivald eh, levib kaugemale. inimesi ähvardatakse, kui nad opositsioonijõududega ühinevad valitsus peab asuma oma rahvast siiski kaitsma ning inimõigus, inimõiguste mm, olukorra taastama. vahistatud ajakirjanikud peavad vabaks saama. õigusriigi põhimõtetest äh, peab äh, uuesti hakatama kinni pidama, sest muidu see riik äh, laguneb veelgi enam koost Nendes tingimustes ei ole Euroopa Liidul olnud äh, mingit muud võimalust, kui lõpetada finantstoetuse andmine Burundi valitsusele, kuid me ei peaks alt vedama Burundi inimesi. me peame tugevdama arengukoostööd selleks, et aidata humanitaarkriisi leevendada ja peame olema valmis äh, tegema kõik selleks, et äh, tagada rahumeelne valimiste mm, kulgemine. aitäh nüüd äh, Roheliste nimel Alice Kuunke, palun üks minut. aitäh. meie rahvaesindajad Euroopa Liidus äh, arutame olukorda Burundis äh, ja see on oluline, et me ei vaataks seda vaikides pealt. me peame oma kriitikal kõlada laskma, sest ei ole õige see, et ajakirjanikke taga kiusatakse, kõik nad Äh, peaks vabastatama, Euroopa Liit peab enda peale võtma juhtrolli, meil on siin mitmeid vahendeid selleks, et olukorda äh, muuta, meie Roheliste fraktsioonist sooviksime üles kutsuda kõiki Euroopa Liidu liikmesriike äh, toetama kodanikuühiskonna ühendusi, naisi Burundis, neid jõustama ja rohelased äh, soovivad, et äh, Josep, Josep Borrell äh, alustaks dialoogi Aafrika Liiduga Burundi teemal. aitäh. nüüd ECR-i fraktsiooni nimel härra Tšernetski, üks minut on teil sõna, palun. lugupeetud asepresident, härra volinik, ma käisin ise Burundis ja olen käinud äh, ka Burundi naaberriikides Rwandas, Tansaanias ja ka äh, Kongo Demokraatlikus Rahvavabariigis. ma leian, et tunnen olukorda piisavalt äh, hästi selles riigis. see on riik, millel on pikad traditsioonid suur ja oluline ajalooline pärand, siin peame arvesse võtma ka endise kol-, koloniaalvõimu Belgia rolli. kuid eh, antud juhul on oluline, et me räägime Burundist, eh, kutsume üles vabastama eh, ajakirjanikud, kutsume üles korraldama vabu valimisi Burundis ja veel üks asi on väga oluline. me näitame, et on olemas surve avaldamise mehhanisme, nimelt äh, finantsabi lõpetamine riikidele, kes ei pea vabadustest kinni. aitäh, härra Castaldo soovis samuti sõna võtta, aga ma ei näe teda siin saalis. see tähendab seda, et annan sõna härra Carlos Sorinole üheks minutiks. aitäh. teame, et äh, poliitilisi ja ühiskondlikke muutusi on Burundis aset leidnud ja meie peame nendes oludes äh, edastama väga selge sõnumi selleks, et äh, kaitsta inimõiguste olukorda selles riigis. peame kaitsma Burundi inimesi, vabaühendusi, äh, sõnavabadus on praegu ohus selles riigis, kui vaatame seda, mis selles riigis aset leiab, siis on eriti problemaatiline ametivõimude hoiak. me näeme, et ajakirjanikud ei saa oma tööd vabalt teha. sel aastal leiavad aset valimised, me peaksime tagama vabad demokraatlikud valimised, et me ka enda välisteenistuse kaudu äh, aitaksime sellesse kaasa ja panustaksime. Euroopa Liidu jõupingutused peavad minema just sellesse, et vaadata, kuidas karistada inimõiguste toimepanijaid riigis ühiskondlik äh, rahu on kõige olulisem riigis selleks, et võidelda äh, laialt levinud vaesuse vastu. aitäh, nüüd äh, Phil Benjon, kaks minutit. Burundi inimesed kannatavad endiselt inimõiguste rikkumiste all, ÜRO raport eelmise aasta septembrist näitas, et politsei, luureteenistus ja isegi valitsuspartei noorteorganisatsioonid vastutavad kadu, inimeste kadumiste Äh, tagakiusamiste, piinamiste äh, ning isegi mõrvade eest. esimene samm selleks, et need inimesed äh, vastutust kannaksid, oleks sõnavabaduse kehtestamine, kuid ka see on rünnakute all Burundis. BBC litsentsi ei uuendatud Burundi võimude poolt ja ei lubata enam ka riigi kodanikele anda infot BBC-le isegi lapsed eh, ei ole ohust väljas, kolm koolitüdrukut vahistati eelmisel aastal eh, sellepärast, et nad olid justkui kritseldanud eh, presidendi pilte enda vihikusse. hiljuti vahistas politsei neli Burundi ajakirjanikku ja nende ajakirjanikku ja neid ähvardab viieteist aastane vanglakaristus lihtsalt sellepärast, et nad tegid oma tööd me peame avaldama survet Burundi valitsusele, et need ajakirjanikud vais-, vabastataks, peaksime lõpetama sõltumatu ajakirjanduse tagakiusamise ja peaksime äh, taastama sõnavabaduse riigis. Burundi äh, pea, Burundi valitsus peaks kinni pidama inimõiguste tagamisest oluline on see, et äh, peatselt saabuvad äh, presidendivalimised oleksid äh, vabad ja õiglased, see aitab ähm, kehtestada tõeliselt demokraatliku ühiskonna. suur aitäh ja nüüd annan sõna Nathan Gillile pooleteiseks minutiks. mulle tundub veidi üle pingutatud, et oleme siin Strasbourgis, arutleme sõnavabaduse üle Burundis kui tegelikult Euroopa Parlamendi poolt vastu võetud äh, eeskirja kohaselt ei ole minul lubatud ennast väljendada sellega, et asetan oma riigi lipu siia oma istekohale. kas tõepoolest te peate loengut teistele riikidele nende sõnavabaduse kohta, kui samal ajal teie surute alla meie kolleege siin ja keelate neile nende õiguse uhkelt näidata oma rahvuslippe. mida te kardate? jah, aitame teistel parandada oma rahvust. aga enne seda looge kord oma kojas. meie lahkume. võtame endaga kaasa oma lipud. aga lõpetage silmakirjalikkus ja lubage teistel saadikutel, kes siin on, ennast väljendada. lubage neil väljendada oma valimisringkonda, ja isiksust sellega, et neil on oma laual riigilipp. aitäh! suur aitäh ja nüüd annan sõna Niina Killile üheks minutiks. aitäh, mul on äh, kahju, et ma pean sõna võtma pärast eelmist sõnavõttu, aga Kristina Kamikaze, Agnes Nebruza, Terence Mabonzeli, Tahara Rimina, nende autojuht, tegid lihtsalt oma tööd, uurides äh, valitsust ning võttes neid vastutusele. nüüd aga seisavad nad silmitsi viieteistaastase vanglakaritsusega. Nad arreteeriti äh, süüdistuste alusel, et nad õõnestavad riigi julgeolekut. kuid tegelikult on see rünnak ajakirjandusvabaduse vastu, selleks et maailm ei teaks, mis, äh, millised tõsised inimõiguste rikkumised toimuvad Burundis seega minu küsimus komisjonile on järgmine. mida teeb välisteenistus selleks, et survestada valitsust vabastama neid ajakirjanikke? kuidas kasutab välisteenistus oma mõjuvõimu, näiteks neljasadat miljonit äh, eurot, mis Arengufondil kaudu on määratud? ning äh, valimised, mis maikuus lähenevad, kuidas tagatakse, et äh, president Nkurunziza tegutseb selle nimel, et Burundis on tagatud väljendusvabadus ning toimuvad vabad rahumeelsed valimised. president, võib-olla on see minu viimane sõnavõtt täiskogul. mul on olnud au kõneleda nende eest, kellel ei ole seda võimalust. platvorm, mida olen saanud kasutada selleks, et võidelda inimõiguste rikkumiste vastu üle kogu maailma. suur aitäh ja järgmiseks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 see tagab nende inimeste sõltumatuse, inimõiguste tagamise, aga nii kahju, kui see ka ei oleks, Burundi ametivõimud piiravad sõnavabadust ning manipuleerivad avaliku arvamusega. inimesed, kes peaksid edastama infot Burundis, neid kiusatakse taga, äh, neid pannakse trellide taha, neid äh, mõistetakse vangi äh, kogu eluks. inimõigusi Burundi valitsus ei austa, demokraatiat Burundis ei ole Äh, demokraatia on väga nõrkadel jalgadel ning äh, Euroopa Parlament ning Euroopa Komisjon peavad Burundi olukorda enne väljavalimisi jälgima, et äh, valimistulemustega ei hakataks manipuleerima ning et sõnavabadus saaks ometi lõpuks jalule selles riigis. suur tänu ja nüüd saab sõna Fabio Massimo Castaldo pooleteiseks minutiks. suur aitäh, juhataja. kaks tuhat kakskümmend võib tuua suured muutused Burundi jaoks. maikuus toimuvad presidendivalimised ning ka äh, üldvalimised. me teame, et äh, see, mis toimus pärast kahe tuhande viieteistkümnendat aastat, oli kohutav, kuid pärast seda on toimunud tõsised inimõiguste rikkumised ning me teame, et president on toime pannud kohutavaid rünnakuid äh, inimeste tahte vastu. ta on repressioonid, mõrvad, tapmised ja rünnakud kodanikuühiskonna vastu pärast äh, ja me teame, et alates kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta maikuust on toimunud ka poliitilisi mõrvu ning ähvardatud on äh, need, kes on sõltumatud ja ka poliitilised oponendid. kodanikuühiskonna tegutsemisruum on vähenenud ning paljusid ajakirjanikke on hirmutatud, neid on meelevaldselt kinni peetud ja tapetud. see valmistab mulle tõsiselt muret. see näitab, et on demokraatiavastane laine, mis võib valimisi mõjutada. kuidas me tagame, et valimised on õiglased äh, opositsiooni jaoks ning kuidas on võimalik tagada, et äh, toimib sõltumatu meedia? me teame, et Burundi vajab pikaajalist kestvat poliitilist lahendust. me vajame rahvusvahelist tuge ja me vajame abi ka Burundi kodanikuühiskonnalt, muidu ei ole võimalik riigis tagada rahu ja õiglust. seepärast peame tagama, et Euroopa Liidul on äh, tugev sõnum koos rahvusvahelise kogukonna ja inimõiguste Cotonou lepinguga peame seda tagama. kas olete valmis vastama sinise kaardi küsimusele, paistab, et jah, sellisel juhul palun, härra Tomislav Sokol, palun, teil on õigus kolmkümmend sekundit esitada oma küsimust. hästi, suur aitäh, kolleeg, te rääkisite probleemidest Burundis, kuid see ei ole ainus riik, kus sellised asjad toimuvad, eriti kui me räägime Aafrikast. Euroopa Parlamendis arutame neid teemasid väga palju, kuid ausalt, mida te arvate, mida Euroopa Liit saaks ära teha selleks, et tõepoolest mõjutada neid probleeme nendes riikides? jah, meil on arenguabi ja nii edasi, aga mis on see konkreetne asi, ja kuidas saab Euroopa Liit leida ühtse hääle, et mõjutada ülemaailmsel tasandil probleeme, aitäh! suur tänu, härra Kastalda. Uh, oluline küsimus, kolleeg. tõepoolest, esmalt, et tõepoolest see ei ole ainus selline riik, kuid just seetõttu on olulisem kui kunagi varem, et me kaitseme inimõigusi, mis on sätestatud Cotonou lepingus, äh, mida ei ole kunagi tõhusalt kohaldatud. ning me mitte ei peaks peatama äh, rahan-, rahalist abi, vaid me peaksime äh, vastutusele võtma need, kes vast-, äh, on süüdi nendes äh, kohutavates tegudes. sest endiselt on Burundis hutude ja tutside vaheline konflikt, samamoodi nagu toimus Rwandas, on genotsiid ning seetõttu me peame kasutama oma mõjuvõimu ühtsel seisukohal, et neid riike mõjutada. me ei saa lubada, et mõned liikmesriigid peavad läbirääkimisi meie selja taga ning ei austa kõrge esindaja ning loomulikult seisukohta ning Euroopa Liidu ametlikku seisukohta, aitäh! suur tänu! mul on kolm sõnasoovi vaba mikrofoni voorus ja esimeseks saab sõna härra Pospíšil situace v burundi je opravdu velmi kritická a děkuji eh, předkladatelům tohoto tisku že me oleme väga kriitilised, ma tahaksin tänada selle dokumendi autoreid ja äh, seda äh, eriti võttes arvesse seda, et järgmine poole aasta jooksul on tulemas valimised, nii presidendivalimised kui üldvalimised ning ähm, me oleme nõudnud, palunud, et ka Euroopa Komisjon nii diplomaatiliste kanalite kaudu kui majandusvahendeid kasutades kannaks hoolt selle eest, et see riik saaks demokraatia rööbastele. see on äärmiselt traagiline, kuidas ajakirjanikke Burundis kohu-, koheldakse. meie eesmärgiks peaks olema parandada äh, Äh, olukorda nii, et valimised saaksid kulgeda võimalikult demokraatlikes tingimustes. kui praegune president enam oma kandidatuuri üles ei äh, sea, siis on väga hästi, aga analüüsid ütlevad, et ta kavatseb seda, seda teha. see on äh, põhiseaduse vastane Burundis, kandkem hoolt selle eest, et Burundi valimised oleksid siiski demokraatlikud. nie ma pana posła w takim razie proszę o zabranie głosu ma ei näe järgmisi sõnasoovijaid saalis? palun, siiski. kolleeg Eugen Tomak, palun, teil on sõna. Uh, suur tänu, proua juhataja. tahtsin rääkida sellest teemast sellepärast, et leian, et väga hea on, et me räägime siin Euroopa Parlamendis inimõigustest, sõnavabadusest ja äh, räägime sellest, kuidas inimeste õigusi ei austata kogu maailmas. miljonid inimesed pööravad oma lootustes pilgud Euroopa Liidu poole. meie institutsioonid peavad kaitsma neid alusväärtusi, neid väärtusi, mis on olnud Euroopa ülesehitustöö alusteks meie peame toetama neid ajakirjanikke, kes toetavad, teevad asjatundlikku tööd ka nendes riikides, kus demokraatia on habrastel alustel. ja me peame kasutama oma diplomaatilisi võimalusi, oma välisteenistust selleks, et demokraatiat edeneda kogu maailmas. meil on kõige suurem diplomaatiline võrgustik kogu maailmas ning paljud ootavad meie panust Burundis väga. Juan Fernando Lopez Aguilar, palun. suur tänu, lugupeetud juhataja. alles eelmisel kuul oli mul au olla osa äh, Rwandas toimunud äh, tippkohtumisest. me arutasime Euroopa Liidu ja Aafrika riikide suhete tulevikku äh, Cotonou lepingu järgsel perioodil meil toimus äh, JPA ning sellel ajal ähm, otsustas komisjon, et Burundi, mis on Rwanda naaberriik ja mis on kannatanud äh, genotsiidi all üheksakümnendatel aastatel Äh, tuleb äh, kohaldada äh, Cotonou lepingu üheksakümne kuuendat artiklit. me teame, et Burundi on üks vaesemaid riike maailmas ning et enam kui viiskümmend protsenti rahvast seal sõltub välisabist. seega üheksakümmend üks kuni sada kuuskümmend miljonit on tehtud kättesaadavaks neile. see abi on suurenenud, mis tähendab, et me peame koostama plaani üld- ja presidendivalimiste jaoks, et tagada et ei toimu äh, ajakirjanike mahasurumist. meil peame ära hoidma süstemaatilise piinamise ja kõik need rikkumised, mis on aset leidnud. suur tänu ja nüüd saab sõna äh, volinik Lennartšits. lugupeetud äh, juhataja, lugupeetud daamid ja härrad olen teiega nõus. Burundi olukord on murettekitav. eelmise aasta detsembrikuus kinnitas nõukogu, et ähm, artikkel üheksakümmend kuus meetmeid Cotonou lepingupõhiselt tuleb edasi rakendada Burundi suhtes. Euroopa Liit usub, et Burundi kriis peaks rahvusvahelise üldsuse tegevuskavas olema tähtsal kohal, jätkame oma tööd ÜRO, Aafrika Liidu ning ähm, Aafrika piirkondlike organisatsioonidega. on märke sellest, et pinged valimiste-eelsel ajal võivad veelgi süveneda. inimõiguste rikkumised, põhivabaduste piiramine, iseäranis sõnavabaduse, kogunemisvabaduse, ühinemisvabaduse rikkumine on endiselt äh, igapäevased selles riigis. nelja äh, ajakirjaniku äh, vahistamist mainisid paljud tänased kõnelejad ja ma võin teile kinnitada, et see küsimus on meie jaoks väga tähtis, kui me suhtleme Burundi ametivõimudega. oleme seda teemat tõstatanud ning oleme teinud koostööd oma sarnaselt mõtlevate liitlastega, me lihtsalt ei lase seda teemat vaiba alla pühkida. komisjoni aruanne Burundi äh, isiklik uurimisraport kinnitas, et äh, ei ole mitte mingisugust diskrimineerimist. komisjon aga on tõstatanud äh, tõsiste inimõiguste rikkumiste teema. mõned neist kujutavad endast lausa rahvusvahelisi kuritegusid. me ei peaks aga pidama iseenesestmõistetavaks, et asjad lähevad ainult halvemaks sellest ei oleks meile midagi kasu ega ei Burundile ega Burundi rahvale. võin teile kinnitada, et Euroopa Liit ei kavatse Burundit jätta üksi. me kasutame oma arengukoostöö vahendeid selleks, et riiki aidata, teeme koostööd kodanikuühiskonnaga, inimõiguste kaitsjatega ning äh, muudame rahvastiku vastu, vastupidavamaks, kasutades meie käsutuses olevaid vahendeid valimiseelsete kuude jooksul peab Burundi püüdlema selle poole, et kehtestatakse usaldusväärne, läbipaistev ning õiglane valimismenetlus. kodanikuühiskonnale tuleb anda sõnavabadus, tuleb lõpetada karistamatuse kultuur. Arusha kokkulepet tuleb austada nii sõnas kui teos. kutsun Burundit üles sellel tööl, teel Äh, jätkama. samas ootame, et äh, ka mitmeid paranemisi märke oleks näha, ka, ka äh, president on andnud märku, et no tema ei kavatse neljandat korda presidendiks kandideerida, et demokraatia olukorda parandatakse ja nii edasi. kui Burundi tõesti valib selle tee, siis on Euroopa Liit valmis sellel teel käima Burundiga koos. suur tänu! olen saanud kuus resolutsiooni ettepanekut, lõpetan nüüd arutelu Burundi teemal, resolutsiooni ettepanekute üle hääletame täna. ja läheme päevakorras edasi, järgmine päevakorrapunkt on äh, arutelu Nigeeria, eelkõige hiljutised, äh, hiljutiste terrorirünnakute üle Nigeerias. tuletan teile jällegi meelde, et kui te soovite vaba mikrofoni voorus sõna või soovite kasutada sinise kaardi küsimust, siis võite seda teha nii traditsioonilisel moel kui kasutades elektroonilist registreerimissüsteemi meie täiskogu saali alguses või sissepääsu juures. kõigepealt saab sõna Sita Kanko üheks minutiks. Bring back our girls. tooge tagasi meie tüdrukud pidage meeles, et see hashtag kutse koond-, ühendas kogu maailma, et astuda üles Boko Harami islami terrorirühmituse äh, vastu, et äh, vabastada sajad vahistatud, äh, röövitud koolitüdrukud. üle saja tüdruku ei ole veel endiselt koju pöördunud. see on kohutav saatus neile ning nende perekondadele. Nende valu on kerge ette kujutada Nigeerias on olnud sektide vaheline vägivald juba liiga kaua, jällegi üks Sahara taguse Aafrika riik, kus ähm, majanduslik ning poliitiline potentsiaal on jalge alla tallutud. Nigeeria oma loodusrikkusega võiks olla eeskujuks teistele riikidele piirkonnas, aga selle asemel iga päev äh, hukkuvad Nigeeria kodanikud ja vägivalla ja terrori tõttu miljonid äh, põgenevad, miljonid elavad hirmus iga päev. Euroopa peab toetama Nigeeria rahvast ning edendama piirkondlikku koostööd, julgustama edasisi reforme julgeoleku valdkonnas, sõjaväes. meie pingutused, meie töö äh, peaks olema suunatud sellele, et sektidevaheline vägivald lõpet, lõpeks ning naiste ja tüdrukute vastane vägivald lõpeks, et äh, see hirmukultuur ei leviks kaugemale suur tänu, järgmisena saab sõna kolleeg Erik Markart, palun kaheks minutiks. aitäh, aitäh ka kolleegidele, et, et me nii väikese aja jooksul saime ühele meelele selle resolutsiooni osas, oluline on, et äh, parlament sellele humanitaarselt katastroofilisele olukorrale tähelepanu pööraks äh, kolmkümmend kuus inimest on äh, mõrvatud, me näeme, et äh, Afganistani järel on terrorismi indeksilt äh, see riik kõige enam puudutatud terrorismist. me peame ütlema, et äh, jah, äh, Nigeerias inimesi äh, kiusatakse neid nende usu pärast taga, kuid oluline on, et selles resolutsioonis me tooksime välja selle, et tegemist ei ole siiski ususõdadega. me räägime lihtsalt maavarade jaotusest juba täna räägime kliimakriisist, et see kuidagi mõjutaks eluviise millalgi tulevikus, vaid juba täna on sellel mõju majanduslikule stabiilsusele ehm, ning julgeolekule. terrorirühmitustel ongi viljakas pinnas seal, kus inimestel ei ole mingeid väljavaateid, kus nad ei näe, neil ei ole tuleviku väljavaateid ja seetõttu me peaksime inimesi püüdma seal kohapeal aidata ja näidata, et meie arengukoostöö ja arengupoliitika äh, võiks sellele kaasa aidata, mitte me ei tohiks teenida enda huvisid, nagu see pahatihti kipub äh, olema. et see resolutsioon peaks ütlema ka seda, et äh, arengukoostöö koha peal peaks olema suunatud vaesuse kõrvaldamisele, mitte mingitele muudele eesmärkidele. me ei äh, tohiks äh, teeselda, et me saaksime kuidagi mingisugused äh, piirid või müürid ümber ehitada sellele riigile, kuidagi niimoodi selle probleemiga tegeleda, seetõttu on oluline, et me keskenduksime sellele, mida me saame muuta, et me aitaksime kohapeal inimesi, et me, et inimesed ei peaks enam oma riigist põgenema, aitäh. Önöket és önökön keresztül 500 millió európai polgárt. A vita folytatódjon, a szó... Aitäh kõik need, kes meid praegu kuulavad, me räägime siin äh, viiesajast inimesest äh, ja eelkõige tahaksin tähelepanu pöörata äh, kristlaste olukorrale kahekümne kuuendal detsembril kaks tuhat üheksateist, eriti barbaarne ning kohutav rünnak kristlaste vastu kui tegemist on äh, kristlaste süstemaatilise mõrvamisega, siis tundub, et parlament äh, alati kõhkleb, et kas peaks häält tõstma või mitte ja mina siiski tahaksin öelda, et me peaksime ühise resolutsiooniga äh, seda kohutavat olukorda siiski konstateerima ja tunnistama et need kohutavad jõuluaja sündmused, ähm, need leidsid aset islami nimel kristlaste vastu ja me ei tohiks neid teemasid teiste teemade alla peita islami terroristlike rünnakute äh, hukkamõistmine peab olema ühemõtteline ja siin on tegemist selgelt äh, tegemist kristlaste vastaste rünnakutega, kus islami äärmuslased äh, neid just sellepärast rüngasid, ründasid, äh, et me räägime jah, julgeolekust Nigeerias, kuid eelkõige räägime me sellest, kuidas Lääne-Aafrikas ja Nigeerias täpsemalt kristlastega ümber käiakse. nüüd aga, nüüd annaksin sõna kolleeg Sorinjole kuid näen, et on äh, sinise kaardi küsimus ja selle saab esitada siis hiljem. juba üle kümne aasta on äh, kestnud äh, relvakonflikt, kolmkümmend kuus tuhat surnut, kõik need pagulased, kes praegu on humanitaar katastroofi äh, keskel, äh, naised, lapsed, kes kõik kannatavad, äh, lapsed ei saa koolis käia, kogu see vaesuse spiraal, julgeoleku allakäigu spiraal, need hiljutised terrorirünnakud näitavad, et oluline on islamiterrori vastu võidelda selleks, et olukord stabiliseeruks ja et peaksime kindlasti kaitsma kodanikke, nii kristlasi kui moslemeid ja oluline on see, et ei oleks enam inimsusevastaseid kuritegusid selles riigis ei armee ega politsei poolt. nii et me peaksime siin rääkima äh, ka vabaühendustest, et nemadki saaksid äh, humanitaarkriisi leevendada, eriti just rasedate naiste, naiste osas üldiselt laste jaoks nii et need on need eeltingimused tööks, et me üldse saaksime juurdepääsu riigis äh, ka äh, toorainetele. Ähm, ränne naaberriikidesse tähendab tõsisemaid tagajärgi ka kogu regiooni jaoks, nii et seetõttu on vastuseks ainult tugevam koostöö selleks, et terrorismi vastu võidelda. kõikide terrorismi äh, vormide ning religioos, religioosse radikalismi vastu võitlemisel, see peaks olema meie prioriteet nii et see siseriiklik olukord Nigeerias tegelikult mõjutab ju ka meie julgeolekut Euroopas, see, mis juhtub Aafrika kont-, kontinendil, sellel on väga otsene mõju ka kogu maailmale ja e-, Euroopa Liidule. ja seetõttu me peaksime jõupingutusi äh, süvendama, aitäh. suur tänu ja kolleeg Urban Crespo. Eh, suur tänu, proua juhataja Nigeeria on suurim naftatootja Aafrikas ning üks järjekordne näide riigist, millel on palju loodusvarasid, aga üle poole rahvastikust elab vaesuses. ja äärmuslik vägivald iseloomustab seda riiki, üle kahe miljoni inimese on pidanud kodud maha jätma, naised ning tütarlapsed kannatavad vägistamise all, tuhandeid noori äh, värbab Boko Haram oma äh, ridadesse riik ei suuda pakkuda humanitaarabi ning äh, ka vabaühendustel ei võimaldata seda teha. inimeste õigusi, vabadusi tallutakse jalge alla. siinkohal on oluline toonitada, kui oluline on rahvusvaheline humanitaarõigus Euroopa Arengufondi põhivahendeid jagades tuleks samuti nende põhimõt-, nendele põhimõtetele rõhku panna, ka meie ettevõtted on vastutavad inimõiguste ning keskkonnakaitse eest, kui me räägime uuest Euroopa rohelisest kokkuleppest, siis pidagem meeles seda, et Nigeeria delta on üks kõige saastatumaid piirkondi kogu maailmas just äh, osaliselt tänu Euroopa ettevõtetele vaesus, majanduslik äh, puudus sunnib inimesi Nigeeriast põgenema, tuhanded on valmis oma elu ohtu seada, et äh, rändetee jalge alla võtta, nad satuvad seksuaalse ärakasutamise ning orjuse ohvriteks. ja meie äh, käsitleme rännet ainult nende tagajärgede tõttu, äh, mida see meile tähendab, püstitame müüre oma piiridele, aga meie peaksime hoopis analüüsima seda, mis on selle rände põhjuseks ning me peaksime vaatama, kuidas meie poliitiline tegevus ning meie hargmaiste ettevõtete tegevus tegevus mõjutab Nigeeriat ning lõunapoolseid riik, poolseid riike üldisemalt. Äh, kui tahate mõista, äh, mida, millest ränne tekib, siis, äh, siis tuleb seda analüüsida ja ainult vahendite andmisest ei puudu, tuleb teha täielik pööre ning muuta meie poliitilist tegevust Aafrika suunal. me ei taha rääkida tühje sõnu või lihtsalt relvi jagada, me peame äh, oma sõnad ja teod ühtseks kujundama ning uue poliitilise lähenemisviisi välja kujundama Aafrika suhtes ja järgmisena saab sõna ähm, härra Tšetšovski, palun. suur tänu, lugupeetud äh, volinik, lugupeetud äh, juhataja. oleme teinud resolutsiooni ettepaneku Nigeeria kohta Euroopa Parlamendi fraktsioonide poolt äh, me tahtsime juhtida tähelepanu kristlastele, kes hukati äh, Nigeerias, järjekordne kohutav terrorisünnak. ja kui me vaatame, mis veel on aset leidnud, millised vägivallajuhtumeid veel on aset leidnud äh, Nigeerias, äh, inimesed on riigisiseselt pagulased, tuhandete kaupa ja äh, vägivald levib üle kogu Nigeeria, üle kuue tuhande kristlase on tapetud, aga ka moslemeid kurde. ja äh, kolm tuhat kuussada äh, poissi, tüdrukut on vangistuses. kolm miljonit inimest on põgenenud ja Boko Haram on üks suurimaid terroriorganisatsioone, kes rakendab kohutavaid meetmeid, nagu näiteks äh, sihipärased genotsiidid äh, ja Nigeeria valitsus peab olukorral silma peal hoidma ning töötama selle nimel, et leida lahendusi sellele kohutavale olukorrale. me peame püüdma olukorda kuidagi lahendada. kolleeg Benjamin, palun. Ah, uh, Nigeeria uh, on peaaegu läbi kukkunud riik olnud juba aastakümneid väga paljuski selle tõttu, et poliitilised erakonnad omavahel tülitsevad ning ei tegele tõsiste probleemidega, millega riik silmitsi seisab. hoolimata sellest, et sõjavägi on teinud teatavaid edusamme, on Boko Haram olnud tõsiseks probleemiks põhjapiirkonnas, Kirde piirkonnas ja, ja ähm, Boko Haram endiselt ründab tsiviilobjekte ning inimesi tapetakse. Boko Haram Äh, ründab ka Tšaadis ning Kamerunis äh, üle piiri. kogukondade vahelised konfliktid põllumeeste ning nomaadide vahel äh, on muutunud viimasel ajal veelgi tõsisemaks ning julgeolekuolukord on veelgi murettekitavam. kõige haavatavamal positsioonil on naised ja lapsed. lapsi värbavad terroristlikud rühmitused, neid kasutatakse enesetapu terroristidena või lapssõdalastena põllumehed, äh, kohalikud kogukonnad peavad ümber asuma nende konfliktide tõttu, äh, rakendatakse meelevaldset vahistamist ja, äh, ja, ja nii edasi. Nigeeria ametivõimud peaksid aga keskenduma sellele, et inimõigused tagatakse ning julgeolek saaks jalule seatud. president valiti kahe tuhande üheksateistkümnendal aastal ametisse just seetõttu, et ta lubas vägivaldse äärmusluse, nagu näiteks Boko Harami poolt, kontrolli alla saada. on viimane aeg seda lubadust pidada välja tuleb rakendada kõik, töötada ka kõikehõlmav strateegia, see strateegia on küll välja töötatud praegusel hetkel, aga seda ei ole rakendatud, seda tuleks teha. Euroopa Liidu välisteenistus ning liikmesriigid peaksid pakkuma tehnilist abi, et sellel moel toetada Nigeeria pingi, pingutusi terrorismivastases võitluses, aitäh! az első hozzászóló az Európai Néppárt nevében. ja siis eh, fraktsioonide nimel kõigepealt saab Rahvapartei fraktsiooni nimel sõna eh, kolleeg Zavko. ja mis puudutab sinise kaardi küsimusi, siis saate neid esitada tavapärasel moel pärast siis, kui tagakõneleja on rääkinud. see Nigeerias on üle kaheksa miljoni kristlase, kõige suurem kristlik kogukond üldse, peaaegu pool riigi äh, Äh, elanikkonnast ja põhja ja lõuna vahelised äh, pinged on kasvanud, kui radikaalne islam hakkas levima. üle kümne aasta juba džihaadlikud ning vägivaldsed islamirühmitused, nagu näiteks Boko Haram, on äh, riigis levitanud hirmi, hirmukultuuri, nad ründavad tsiviilobjekte, sõjaväge, usuhooneid, koole humanitaarorganisatsioonide andmetel on üle kuue tuhande kristlase hukatud kahe tuhande viieteistkümnendast aastast alates džihaadi eest võitlevate rühmituste poolt. kaheksandal jaanuaril ründasid rünnati peamiselt kristliku Kulbeni küla Kesk-Nigeerias ning tapeti kolmteist tsiviilisikut. ka detsembri lõpus olime tunnistajad lisaks mitmetele rünnakutele kristlike äh, külade pihta, mille su-, tulemusena suri kolmkümmend inimest. Äh, islamiriigi Lääne-Aafrika provintsi äh, rühmitus võttis süü enda peale ja hoolimata sellest, et moslemist Nigeeria president mõistis sellised hirmuteod hukka ei ole võetud tõhusaid meetmeid vägivalla peatamiseks. Nigeeria ametivõimud sageli ei tegele kristlaste hukkamise või mõrvamise juhtumitega. kallid kolleegid, kui rünnatakse vägivaldselt usklikke kogukondi, siis tuleb tegutseda. Aafrika on väga religioosne manner ning äh, sageli kasutatakse valearusaami teiste uskude kohta selleks, et hirmu levitada. Euroopa Liit peaks kasutama oma finantsvahendeid, et toetada arengut selles riigis ning äh, aidata kaasa ka usuvähemuste kaitsele ka uskudevahelised dialoogi tuleks edendada Euroopa Liidu tegevuses äh, oma suhete kaudu kolmandate riikidega. Kuu aega tagasi hääletasime me Sahharovi auhinna andmise üle moslemi võitlejatele. me peaksime mõtlema nendele kirikutele, keda hävitatakse, aitama äh, kaasa neid, nende hüvitamisele ning me ei tohiks äh, kohkuda tagasi kuritegude kuritegude nimetamise eest. suur tänu ja proua Arena. Nigeeria on kõige rahvast rohkem inimene äh, Äh, üle kahesaja miljoni elaniku äh, ja tegemist on kõige suurema majandusjõuga Aafrikas äh, ja teda kutsutakse Aafrika hiiuks. Nigeeria seisab aga silmitsi tõsiste väljakutsete ja pingetega, Boko Haram on kagupiirkonnas kontrolli all ja kümne aasta jooksul on tuhandeid tapetud, miljonid on pidanud ümber asuma, põllumehed on sealhulgas kliimamuutuse mõju äh, sunnib samuti äh, karjakasvatajaid äh, liikuma ja, ja nomaade liikuma põllumajandusmaadele ja samuti Liibüast tulev relvakaubandus ning konflikt on mõjutanud kogu Saheli piirkonda ja Nigeeriat. me peame lähenema sellele asjale tervik, terviklikult, kõigepealt leidma lahenduse Liibüa äh, probleemile ning äh, mõtlema relvaembargo äh, samuti Nigeeria äh, loodusressursid, äh, nafta, äh, gaas ja nii edasi võimaldaksid riigil ja rahval areneda ja mõelgem Shelli peale Shell on olnud üks tõsiseid keskkonnakahjustajaid ning naftaröövleid selles piirkonnas, mis on kahjustanud selle rahva olukorda. kümme miljonit inimest on äh, sattunud ebaseaduslikkuse ohvriks, rahvusvaheline kuritegevus, narkokaubandus, relvakaubandus, seksuaalkaubandus äh, ning äh, sellega kõigega seotud maksupettused on probleemid, millega tuleb tegeleda ja Nigeeria peab olema oma Euroopa Liidu Aafrika strateegia üks tähtsamaid partnereid, sellepärast et kogu piirkonna seisukohast on Nigeerias stabiilsus väga oluline. Neil on neli tuhat kilomeetrit piiri ja ka Guinea laepiirkond on, on väga suureks ränd, rändeallikaks, nii et kõige sellega tuleb tõsiselt tegeleda. Eh, eh, proua asepresident. Nigeeria on eh, riik, mis on terrorismi leviku osalt kolmandal kohal maailmas, ainult Afganistanis ja Iraagis on see probleem veel hullem pärast äh, Boko Harami äh, kõiki erinevaid rünnakuid on olukord äh, üha raskemaks muutumas. pinged erinevate etniliste rühmade vahel, kristlaste ja moslemite vahel ning loodusvarade, loodusvaradest põhjustatud konfliktid kõige selle tõttu on olukord äh, muutunud kriitiliseks, eriti just äh, naistele ja lastele. naisi diskrimineeritakse, äh, nende vastane vägivald on laialdaselt levinud, lapsabielud on levinud lapsi, lapsed elavad kohutavates tingimustes, neid kasutatakse enesetaputerroristini, terroristidena, neid võetakse pantvangi, neid kasutatakse lapssõduritena. vastavalt rahvusvaheli-, vahelistele organisatsioonidele ehm, kolm tuhat kuus, kuussada alaealist on eh, vahistatud ja ei ole nendele juurde pääsenud, neid peetakse kinni äh, sõjaväeasutustes, tsiviilasutused ei suuda terrorismi vastu võidelda, ei ole enam mingisugust, mingisuguseid kaitsemehhanisme me peaksime võimaldama igasuguse toetuse, tehnilise ja muu toetuse selleks, et rahu selles riigis taastada. aitäh. nüüd äh, kolleeg, äh, kolleeg Langensiipen, teda ei tundu siin saalis olevat. seetõttu läheb sõna härra Tšekardile, palun. kui proua Langensiipen siia saabub, siis äh, saab ta muidugi sõna võtta. aga nüüd proua Tšekardi suur tänu, äh, proua asepresident. Äh, äh, tuhandeid kristlasi mõrvatakse Nigeerias, naised kannatavad islami äärmuslaste vägivalla all, terrorism, terrorirünnakud on sagedased, džihaadisõdalased on oma võidukäiku alustanud, Boko Haram hiljuti avaldas foto, kus üksteist kristlast jõulupäeval hukati see oli kohutav vaatepilt, see on selge rünnak äh, läänemaailma väärtustele. umbes äh, kolmkümmend tuhat inimest on nii, äh, oma elu kaotanud ja miljonid on riigist lahkunud, lahkuma pidanud, on püüdnud ähm, rahu taastada riigis, kuid midagi pole suudetud ära teha selleks, et selle barbaarsuse vastu võidelda kristlased kannatavad vaid seetõttu, et nad on kristlased ja me ei räägi siin mitte ainult Boko Haramist, mis on seotud ISISega äh, ja mis tegutseb riigi kirdeosas, kuid on ka teisi äh, äh, rünnakuid näiteks karjakasvatajatele külades. loodetakse, et on võimalik islamit levitada vägivalla teel kuid meie peaksime olema valvel endiselt ning püüdma kristlasi igati kaitsta peaksime neid kaitsma islami äärmusluse eest. suur tänu, nüüd aga sõna härra Tšernetskile ECR-i nimel, palun. aitäh, lugupeetud volinik. me räägime riigist, millel on pikk ajalugu, enam kui tuhat aastat seal on suured rauavarud, me teame suurepäraseid terrakotta skulptuure ajaloost, nii et väga ilus ajalugu, aga mis nüüd teeb sellest riigist Boko Haram? milline on praegu selle riigi kuvand? see riik on kannatanud tuhanded kristlased on oma elu kaotanud ma arvan, et meie hääl peaks äh, täna olema eriti kõlav. me ei saa lihtsalt äh, käed rüpes äh, istuda, kõrvalt vaadata, kuidas terror hävitab kristlasi, mitte ainult kristlasi. meie kohustus on rääkida valjuhäälselt ja nõuda, et Nigeeria võimud ähm, asuksid ähm, kindlakäeliselt terrorismi vasta, vastu võitlema. nüüd kuulsime fraktsioonide nimel kõnelejad ära ja järgmisena saab äh, saadikud, saavad kõik saadikud sõna, kes on registreerunud ja nüüd on võimalik esitada ka sinise kaardi küsimusi, nii nagu see meil tavaks on. nüüd äh, annaksin sõna Rahvaparteist härra Van Dalenile. lugupeetud äh, asepresident Euroopa Liit äh, peab äh, kuskile joone maha tõmbama. kristlaste kannatamine, eriti just Nigeerias, on vastuvõetamatu. ja seda on ka välispoliitika äh, kõrge esindaja endale ülesandeks võtnud. selline olukord ei saa enam jätkuda. nii et lõpetame sõnade tegemise oluline on äh, külmutada kaubandussuhted Nigeeriaga, kui valitsus äh, ignoreerib äh, kristlaste tapmist ja ei tegele Boko Harari vastase võitlusega. ka Euroopa Liidu liikmesriigid peaksid enda tegevused üle vaatama, ei ole enam mõtet saata riiki, kus võimu kuritarvitused ja korruptsioon on kõike valdav. E-, kristlased on pidevalt kannatanud Nigeerias, teame kahe tuhande neljateistkümnenda aasta röövitud tüdrukutest, sadadest tüdrukutest, need, kes on tagasi pöördunud, on äh, saanud trauma kogu eluks, äh, kannatanud vägistamise all. Boko Harami kuriteod on jätkunud aastaid. kristlaste juhte on pidevalt röövitud. eelmisel nädalal kutsus äh, üks piiskopidest lõpetama vägivalla selle riigi äh, kristlaste vastu ja ta ütles, et äh, ainus ta on saanud kirja, mille, mille sees oli pomm ja valitsus lubas tegeleda Boko Haramiga, kui need sõnad jäid vaid sõnadeks Euroopa Liit peaks lõpetama igasuguse abi Nigeeria valitsusele, et nad siiski asuksid võitlema Boko Harami vastu. palun pange kõrvaklapid pähe, sinise kaardi küsimus on teile. olete nõus vastama, palun, härra Sokol, teil on kolmkümmend sekundit aitäh, austatud asepresident. hea kolleeg, kristlased on kõige tagakiusatum usuline rühmitus maailmas ning sellest ei räägita läänes ega Euroopa Liidus eriti. miks see nii on? miks toimub niisugune tagakiusamine ja miks sellest ei räägita? miks räägitakse teiste usuliste rühmituste tagasi, tagakiusamisest ja mida me saame muuta Euroopa Parlamendi liikmetena, et et muuta niisugust ähm, avalikku sättumust? Voorzitter, ik ben het helemaal met de collega eens. Stelselmatig wordt de onderdrukking. austatud kolleeg, me näeme tagakiusamist ja kristlaste tapmist Nigeerias ning meedias pööratakse sellele liiga vähe tähelepanu ma ütleks kolleegile veel järgmist. meil on äh, interrühm, mis tegeleb usulise sallivuse ja äh, usulise eneseväljendusega ning ma olen rääkinud sellest interrühmaga ning see on oluline küsimus meie päevakorras. me vaatame kristlaste tagakiusamist, muuhulgas kristlaste tagakiusamist Nigeerias, see on väga oluline teema meile. ning palun pange taas kord kõrvaklapid pähe meil on ja veel proua Areenalt küsimus, proua, proua Areena, palun. mikrofon, palun. ma äh, märgin teie valmisolekut nõuda ettevõtjatelt käitumist mis austaks kohalikku elanikkonda. ainus asi on, et teie fraktsioon, Rahvapartei, hääletab süstemaatiliselt meetmete vastu, mis nõuavad äh, mõistlikku hoolsust Euroopa ettevõtjatelt, kes toimivad niisugustes riikides nagu Nigeeria või teised riigid, kus on konfliktiolukord. ning äh, kas äh, olete nüüdsest valmis toetama meetmeid, mis on suunatud mõistliku hoolsuse kehtestamisele ettevõtjate suhtes, kes toimivad taolistes riikides? palun, teil on kolmkümmend sekundit. Teil on õigus, hea kolleeg, te räägite inimõigustest, usuvabadusest ja me peame tegelema riikidega, kus neid õigusi rikutakse ning see puudutab Nigeeriat, Saudi Araabiat ja Indiat. Teie fraktsioon on tõstatanud selle küsimuse ja me peame äh, tegema kõik, et tagada usuvabadus ja inimõigused ja me järgime oma põhimõtteid ja oleme valmis tegema koostööd. nüüd proua Jones. mõistame hukka igasuguse terroristliku rünnaku, ükskõik kus need toimivad, eriti niisuguse, nagu toimus eh, Nigeerias. inimõiguste rikkumised naiste ja laste suhtes on asjad, mida maailmas näeb kõige, kõige sagedamini ja kõige sagedamini satuvad sihikule just lapsed ja naised, nad on kõige haavatavamad ning me peame tegema kõik, et neid kaitsta üle kogu maailma, eriti Nigeerias. me oleme näinud, kuidas eh, tüdrukud satuvad inimkaubitsemise ohvriks, see oli juba aastaid tagasi, paljud neist on siiani eh, leidmata riikidevaheline rakkerühm peab jätkama oma tööd, minu hinnangul koostöös Aafrika Liiduga ning kõigi teiste Aafrika mandril toimijatega. ning minu viimases kõnes Euroopa Parlamendi Strasbourgis tahan öelda, et tänan kõiki, kes on töötanud Euroopa Parlamendis alates otseste valimiste kehtestamisest, tänan kõiki sekretäriaadi liikmeid, kes on Walesi rahva nimel töötanud ja meid aidanud ning äh, tänan kõiki Euroopa-meelseid rühmitusi Ühendkuningriigis ja Walesis, kes äh, selle kohutava referendumi tulemuse tulemusel on alustanud tööd. jätkake oma tööd ning äh, Euroopa Parlamendi liikmetele, mm, te olete olnud väga head kolleegid ning soovin teile edu teie töös Like tahaksime tänada ka teid. nüüd Renew fraktsiooni nimel proua Haranzova, palun. Boko Haram has been terrorizing Nigeria. Boko Haram on terroriseerinud Nigeeriat juba rohkem kui kümme aastat. üle kolmekümne kuue tuhande inimese on hukkunud. ja Boko Haram ja teiste terroristlike rühmituste võim järjest kasvab rünnakud nende rühmituste poolt on põhjus tõsiseks mureks ning äh, põhjustavad palju vägivalda kohalikul ja riiklikul tasandil ning need kuriteod jäävad karistamata. inimesed kardavad oma elu pärast ning põgenevad Nigeerias tuhandete kaupa oma kodudest, neil on vaja abi. kuid julgeolekuriskid on tekitanud olukorra, kus humanitaarabi pakkuvad organisatsioonid on riigist lahkunud. Nigeeria valitsus peab hakkama täitma oma kohust oma kodanike eest, tagada nende, kodanike ees, tagada neile inimõigused ning äh, tagada õigusriigi toimimine. juba ebastabiilses olukorras peab riik tegema kõik, et deeskaleerida kogukondlikud ja usulised äh, pinged. terrorism, nagu me teame, ei tunne piire Euroopa Liit ja rahvusvaheline kogukond peavad jätkama kõigi vajalike meetmete võtmist selleks, et toetada võitlust terrorismi vastu Nigeerias ja kogu laiemas regioonis. aitäh! tänan, nüüd saab sõna proua Bilde, ID fraktsioon. aitäh, proua president! islamlaste imbumine Lääne-Aafrikasse on eriti nähtav Nigeerias, rünnakud, inimeste röövimine ning hukkamine, muuhulgas jõulupäeval, on kohutavad. kristlased on kõige tagakiusatum äh, usuline rühmitus Aafrikas, nagu ka mujalgi. ning teisiti see ei saakski olla, sest rahvusvaheline üldsus äh, ei taha sekkuda. Saheli piirkonnas annab Prantsusmaa ainsana panuse terrorismivastasesse võitlusesse kaheksa miljoni ruutkilomeetri suuruses territooriumis, mis on võrdel-, võrdne Euroopa territooriumiga. ning veel hullem, heidetakse kaikaid kodarasse Aafrika Liidule võitluses terrorismiga, näiteks Belsam ja äh, ja Nigeeria meetmed teatud vabaühenduste vastu. samas on väga palju äh, tõendeid selle kohta, et need organisatsioonid äh, on, on praegu käepikendus islamistidele. islamistid raiuvad päid ja teevad õudustegusid ning me peame üheskoos neile vastu astuma. Következő hozzászóló Bilán képviselőtársunk az ICR-tól. E ECR nimel kolleeg Bielan. aitäh, austatud president. Nigeeria oma kahesaja miljoni kodanikuga on üks rahvarikkamaid riike Aafrikas ning potentsiaalselt väga rikas riik, sellepärast et tal on märkimisväärsed äh, loodusressursid, näiteks naftaressursid, samas konfliktid riigis ja korruptsioon mis riiki kurnavad, muudavad võimatuks nende ressursside kasutuselevõtu. kaheksakümmend kaheksa miljonit nigeerlast elab vaesuses. suurimaks probleemiks riigis on aga siiski terrorism. vastavalt ülemaailmsele terrorismiindeksile on Nigeeria äh, üle eelviimasel kohal. Nendest äh, halvemas olukorras on ainult Iraak ja Afganistan kakskümmend kaheksa tuhat inimest on juba tapetud oma usuliste veendumuste tõttu ning palju on põgenikke. me kutsume üles presidenti, kes on võimul aastast kaks tuhat viisteist, tagama tõhus kaitse oma kodanikele. pange palun kõrvaklapid pähe, sest teil on sinise kaardi küsimus. kas olete nõus vastama? kolleeg Son-, Sonse, küsimus, palun, esitage küsimus aitäh, proua president. olen huviga kuulanud praegust arutelu. see on vajalik arutelu, oluline arutelu ning Euroopa Liit peab võtma selge seisukoha, arvestades neid tragöödiaid, mis toimuvad Aafrikas, eriti Nigeerias. kristlaste tagakiusamine on asi, mida on täna mainitud ning mul on teile küsimus, kas te ei näe, austatud härra, võimalust avada siin parlamendis taas arutelu kristlaste olukorra üle maailmas laiemalt? aitäh! Eh, sinise kaardi küsimus peab olema küsimus, mitte arvamus, aga härra Pielan, palun, teil on nüüd kolmkümmend sekundit aitäh selle küsimuse eest. ma olen päri sellega, mida härra Žonsa ütles. kristlased on kõige tagakiusatum usuline rühmitus maailmas. täna me räägime Nigeeriast, kuid oktoobris oli jutt Egiptusest, mis on samuti riik, kus kristlasi taga kiusatakse praegugi. ning täpselt samuti nagu eelmise mandaadi ajal peaksime me ka praegu korraldama arutelu kristlaste olukorra osas maailmas. aitäh! järgmisena härra Bellami Rahvapartei. kahekümne viiendal detsembril, jõulupäeval, raiuti pead maha üheteistkümnel kristlasel. üheteistkümnendal jaanuaril rööviti üksteist kooliõpilast. Nad olid kaheksateist kuni kakskümmend kolm aastat vanad ning samal päeval tapeti kristlaste külas kolmteist inimest ning äh, seda lisaks kolmekümne viiele tuhandele inimesele, kes on tapetud Boko Harami ja laiemalt džihadistide poolt Nigeerias ning selleks on kolm põhjust. esiteks konfliktid, mis jätkuvad selles riigis ning midagi ei toimu, kas keegi ei taha, ei taha seda näha, ei taha midagi teha, et lahendada need rahvustevahelised konfliktid, sisuliselt on tegemist rahvussõjaga. ning äh, seda kasutavad ära džihadistid selleks, et tappa ja, ja eraldada teine põhjus on riigi passiivsus Nigeerias ning mõnikord ka kaasamängimine teatud julgeolekujõudude poolt, kes ei sekku. ning meie peame panema selle riigi vastutama, sellepärast et riigil on võimalus tagada rahu eh, ja sisejulgeolek ja kolmas põhjus on meie enda nõrkus, head kolleegid, sest selles riigis nagu mujalgi Aafrikas ah, on olukord niisugune, et Ameerika Ühendriigid on sealt taandunud ning Euroopat ei ole seal ka palju ja seetõttu täidavad tühimikku teised äh, riigid, näiteks Hiina, Türgi, Katar, kõik riigid, kellel on huvi, majanduslik huvi, aga selge ideoloogiline huvi samuti, toimida selles regioonis ja see veelgi haavatavamaks muuta. Euroopa peab ka sinna minema selleks, et tagada vähemuste õiguste austamine ja eriti kristlast, kristliku vähemuse õiguste austamine, kellel on vaja meie kaitset ning et tagada stabiilsus selles regioonis. me peame panema riigi oma ülesandeid täitma, me peame panema riigi vastutama ning aeg on võtta selleks meetmeid. aitäh! nüüd härra Tšudaru sotsiaaldemokraatide nimel. tegemist on väga ohtliku piirkonnaga, tuhanded inimesed on hukkunud. ning iga hukkunud inimene on tragöödia. kahjuks, kui ma vaatan neid meetmeid, mida Nigeerias rakendatakse, siis ei ole nad nii tõhusad, nagu me oleksime soovinud. ning ma kavatsen hääletada resolutsiooni poolt, tõstes kaks kätt. võib-olla õnnestub meil inimeste elusid päästa aga meil on sel-, vaja selget geostrateegilist poliitikat, et vältida silmakirjalikkust ja tagada rahvakaitse Nigeerias. samas me ei tohi jätkata relvade müüki piirkonda, kui me räägime humanitaarabist. et mina olin vabatahtlik Ebola küsimustes ja olen vabatahtlik Nigeeria küsimustes. aga ma näen, et paljugi on vaja veel ära teha. järgmisena kolleeg Sardone, ID fraktsioon kaksteist kristlast surevad iga päev teedel, teel kooli, kirikutes, teel lasteaeda. siis, kui nad on palverännakul, siis, kui nad lähevad kirikusse, lapsi piinatakse, naisi vägistatakse Nigeerias, iga päev tapetakse kristlasi. kaksteist tuhat kristlast on viimase kümne aastaga hukkunud, tuhandeid eh, kirikuid on hävitatud või on nad maha jäetud. kümned tuhanded on sisepõgenikud. ISISe terroristid tapsid üksteist kristlast jõulupäeval, esimesel jõulupühal. ning paljudel juhtudel ei võimaldata kristlastel teostada oma igapäevaseid õigusi. ja Euroopa Liit ei ole saatnud mingit selget sõnumit, ei ole lubatud äh, selget kaitset, nagu Urja Palatši kunagi ütles. ärka, lääs Aafrika tagakiusatud kristlased väärivad kaitset. aitäh, järgmisena kolleeg Fidanza. üksteist kristlast hukkusid esimesel jõulupühal ja paljud teised tapeti sellel õudsel jõulupühal ning see oli Boko Harami töö, kes on IS-i relvastatud relvastatud rühmitus ja hoolimata presidendi lubadustest on olukord halvenenud, kristlasi diskrimineeritakse koolides, kristlased on sattunud äh, paljude rünnakute alla, kaks tuhat kaheksateist äh, vähemalt tuhat inimest hukkus äh, islami, islamistide rünnakute tõttu. kristlasi rünnatakse nende usu tõttu. ja sa-, paraku samas enamuses resolutsioonides sõna kristlane vaevalt et kohtab. ning täna, kui me hääletasime Äh, resolutsiooni, siis kristlasi puudutavad muudatusettepanekud hääletati maha. nii et kui me tahame olla tõsiseltvõetavad, siis me peame tunnistama, et inimesed on hukkunud ja toime on pandud kuritegusid ja peame tagama, et meie koostööpoliitika Nigeeriaga tugineb tõsiseltvõetavale võitlusele islamistliku terrorismiga. järgmisena kolleeg Sokol, Rahvapartei kristlased on kõige tagakiusatum usklik kogukond kogu maailmas täna. tegu ei ole minu isikliku muljega, vaid hoopiski tõsiasjaga. mõned arvud kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal. üle nelja tuhande kristlase maailmas tapeti ja kahtesadat nelikümmend viit miljonit inimest eh, kiusati taga maailmas. üks üheksast inimesest maailmas on kristlane, peame mõtlema, mida need arvud meile ütlevad. läänemaailma seisukoht on täiesti vastupidine. Nigeerias on see olukord võimendunud tuhat kolmsada viiskümmend eh, kristlast mõrvati eelmisel aastal ja ligikaudu kuus tuhat eelmise viie aasta jooksul, mitmeid tuhandeid mõrvati Nigeerias, kuna nad on kristlased. ma arvan, et on selge, et tegu ei ole lääne ja ida vahelise konfliktiga, tegu on kristlaste tagakiusamisega. tegu on pea, et peaaegu et genotsiidiga. Neilt võetakse ära nende vara, neid süüdistatakse kohtutes, nii et eh, see on süstemaatiline tagakiusamine Nigeerias. tegu on riigiga, kus kristlased moodustavad viiskümmend, eh, pea viiskümmend protsenti elanikkonnast, nii et võite ette kujutada, mida tunnevad nad oma riigis, kus nad on vähemus. Euroopa Liit peab võtma selge seisukoha, toetama Nigeeria kristlasi ja mujal kristlasi peame tegelema kristlaste tagakiusamisega maailmas selles kojas ja peame selgelt sõna võtma, kuna tegu on probleemiga. ja tegu on probleemiga, mille vastu Euroopa Liit peab võitlema. aitäh. aitäh. idee fraktsiooni nimel, Reto Valjeri. kristlased äh, Nigeerias on äh, genotsiidi ohvrid. viimase aasta jooksul on äh, mõrvatud üle tuhande kristlase, seda sõjaväe kaasabil, kes eh, teab, kes on süüdi, kuid ei tee midagi nende kinnipidamiseks. üksteist kristlast eh, mõrvati jõulu esimesel pühal ning eh, seminari õpilased rööviti ära piirkonnas, kus endiselt valitseb šariaat džihadistide rünnakute algusest peale on üle kolmekümne tuhande ehm, ohvri olnud tsiviilelanike seas, paljud nende seast põgenevad Euroopasse. kahe tuhande seitsmeteistkümnendatest aastast on lahkunud Nigeeriast üle miljoni inimese. Euroopa, kes on ehm, sügavalt Eh, kristlike juurtega ei saa lubada endale seda, et me midagi ei tee see-eest, et eh, islamistid ei ole mitte ohtlikud ainult nigeerlaste, vaid ka eurooplaste jaoks. aitäh, kolleeg Raisen ECR-ist, palun. voorzitter, tuhanded doden, miljonen. juhataja tuhanded on surnud, miljonid on riigist eh, välja aetud, inimesi röövitakse, kirikuid põletatakse, maju rüüstatakse, see kõik eh, on kurb kokkuvõte aastakümnete pikkusest tagakiusamisest Nigeerias. nägime ja oleme näinud konflikti eh, lahvatamist põhja ja lõuna vahel riigis, see on praegu eskaleerunud, näeme nüüd radikaalset islamismi, samuti Boko Harami näol see ränd või karjakasvatajate ja kristlastest põllumajandustootjate vahel on konflikte, toimuvad rünnakud ja sellel konfliktil on religioosne element. üha ini-, üha enam inimesi aetakse kodudest välja ja nende igapäevane hakkamasaamine äh, Eh, seda, seda ei ole enam võimalik teha, valitsus selle probleemiga ei tegele ja see ongi meie resolutsiooni eesmärk, selle probleemiga tegeleda, milliseid eh, konkreetseid meetmeid nüüd Euroopa Liit võtab. aitäh. Isabel Mecumea. suur aitäh, president, lugupeetud volinik. meie tänane arutelu on seotud dramaatiliste sündmustega Nigeerias esimesel jõulupühal, kui külmavereliselt mõrvati e, kristlasi lihtsalt sellepärast, et nad on ristiusku. tänane arutelu toimub just sellepärast, et e, toimus selline jõhker rünnak, mis ei ole sugugi e, isoleeritud juhtum, vaid neid on palju toimunud või Nigeeria võimude ükskõiksuse saatel. mõned andmed, kahe tuhande viieteistkümnendast aastast peale on surnud üle kuhand-, kuue tuhande kristlase džihadistide käe läbi Nigeerias. loomulikult on Nigeerial muidki öö, probleeme, Boko Haram mõrvab ka juute ja moslemeid, kuid praegu me tegeleme praegu me tegeleme kristlaste tagakiusamisega maailmas. ja mul on väga öö, äh, nukker vaadata, et oli rohkem öö, äh, huvi sõna kristlane väljavõtmiseks äh, kui öö, selle probleemist rääkimiseks. eelmisest öö, täiskogul rääkisime sellest, mis toimus Burkina Fasos öö, see oli samuti äärmiselt traagiline ja avaldame kaastunnet pereliikmetele, kuid tahaksin oma viimased sekundid pühendada andmeid, et saaksime aru, et tõesti on tegemist kristlaste tagakiusamisega maailmas, mille ees Euroopa Liit on jäänud ükskõikseks, peame reageerima, sest tegemist on lääneriikide eh, eh, kristlikest juurtest, millele toetub Euroopa projekt kahe tuhande kahekümnendal kahe tuhande kahekümnendal aastal on juba mõrvatud neli tuhat kakskümmend viis kristlast, me ei saa lihtsalt selle pealt vaatama, vaata, vaid peame kaitsma oma kristlikke väärtuseid ja juuri, millele on üles ehitatud Euroopa Liit. suur aitäh, nüüd ma annan sõna proua Prokatšinile. vabandust jah, meil on sinise kaardi küsimus, kas olete nõus selle vastu võtma? härra Tomas, palun. Tomas, härra Tomas. head kolleegid just kuulsime, kuidas kolleeg esitas hirmuäratavaid andmeid meile, hirmuäratav hulk hulk inimesi on tapetud, see ja et see kõik juhtus, et mõrvamine, üks nendest juhtus ka esimesel jõulupühal, on kohutav mida, tahaksingi küsida, mida on võimalik Euroopa Liidu tasandil teha, et kaitsta kristlasi, keda mujal maailmas taga kiusatakse? aitäh, teil on võimalus vastata nüüd. aitäh. nagu kolleegid ütlesid, me ei saa vaadata reaalsusest kõrvale Aafrika mandril, peame nõudma Nigeeria valitsuselt, et nad kaitseksid kristlasi, et nad võtaks kasutusele meetmed, nagu, et nad ei istuks lihtsalt käed rüpes, nagu nad praegu seda teevad, peame neid meetmeid nõudma. aitäh. järgmisena saab sõna ka äh, härra Nuk-, äh, Prok-, Katsini me mõistame äh, Raket hukka kristlaste tagakiusamise Nigeerias, vähemalt me räägime sellest, kuid me ei saa äh, kõrvale vaadata sellest, äh, kuidas pidevalt üritati välja jätta sõna kristlased, rääkides inimestest, keda iga päev ki-, mõrvatakse, kiusatakse taga Nigeeria riigis. jõuluajal nii-öelda äh, jõuluajal pühade puhul, nagu siin öeldakse, äh, äh, ning on toimunud üle kahesaja tuhande rünnaku kristlaste vastu ning ühe aasta jooksul, kaks tuhat üheksateist ning kahe tuhande üksteist aasta üksi, üksinda kümneid tuhandeid kristlasi mõrvati ja Nigeeria ei ole isegi mitte kõige, riik, kus neid rünnakuid kõige rohkem toimub. aitäh, siis viimaseks saab sõna härra Hetman Rahvaparteist, palun. aitäh. daamid ja härrad, olukord Nigeerias on väga keeruline, alates kahe tuhande viieteistkümnendast aastast on Boko Haram ja teised terroristlikud rühmitused tapnud enam kui kuus tuhat kristlast seisame praegu silmitsi tohutu ohuga. ja see oht on seda ohtlikum, et president, et president peab samuti seisma ühiskonna heaolu eest, loomulikult peab kaitsma kodanike elusid ja loomulikult tuleb õigust mõista kurjategijate üle, aga seda tuleb teha õigussüsteemi raames. kedagi ei tohi meelevaldselt kinni pidada, eriti lapsi. kedagi ei või ja ei tohi kinni pidada alandavates tingimustes, nagu inimõiguste eh, institutsioonid meile praegu ütlevad, et seda tehakse. inimõiguste eh, ülddeklaratsioonist tuleb kinni pidada ja sõjaväelistest jõududest ei piisa, seal praegu peame võitlema radikaliseerumise vastu, koha peal peame keskenduma eh, mõttevabadusele, eh, sõnavabadusele, usuvabadusele ja peame vähendama ka vaesust ja edendama dialoogi. tegu on tohutu humanitaarkriisiga, enam kui pool elanikkonnast elab allpool vaesuspiiri, piiri, humanitaar- eesmärgid peaksid olema prioriteediks, aga neid organisatsioone, kes abi pakuvad, rünnatakse üha rohkem, nii et kaitset peaks pakkuma ka neile, kes tahavad kohapeal aidata. on oluline, et me mõistaksime hukka selle, et inimesed, kes tahavad kohapeal abi osutada, aetakse sellest riigist välja. aitäh! sellega jõudsime kõnelejate nimekirja lõppu lõpuni ja meil on vaba mikrofoni voorus veel seitse sõnasoovijat ja meil on nende kõigi jaoks aega. kõigepealt kolleeg Isel sotsiaaldemokraatide nimel. Äh, ano, Nigeria je naozaj obrovská krajina v Afrike. aitäh. Nigeeria on tohutu suur riik Aafrikas, tohutu potentsiaaliga riik. Neil on palju loodusvarasid, palju inimjõudu ja meil peaksid olema nendega head suhted. tegelikkuses on olukord selline, et Nigeerias toimuvad ohtlikud terrorirünnakud ja kristlasi peamiselt võetakse sihikule, aga ka moslemeid. ja tuleks öelda, et tegu on sotsiaalse ja majandusliku konfliktiga näiteks nende vahel, kes on põllumajandustootjad ja nende vahel, kes on karjakasvatajad. nii et peame tagama humanitaarabi ja peame looma ja tagama dialoogi ka Nigeeria valitsusega. tuleb nõuda usuvabadust ja inimõiguste austamist, aitäh! aitäh! paraku ei ole vägivald midagi uut paljudes Nigeeria piirkondades ja need Iirimaal, kes kritiseerisid Nigeeria pagulasi kui majanduspagulasi ja kui kedagi, kes ei ole väärt Euroopasse tulemist, tulemist, peaksid vaatama, mis seal toimub, seal on relvist, relvastatud rühmitused nagu Boko Haram, kes kümnete tuhandete elusid on hävitanud, kümme miljonit inimest on ümber paigutatud ja paljud inimesed on ka kadunud. kuidas on võimalik et, et viiskümmend protsenti elanikkonnast elab tohutus vaesuses sellises riigis, mis on nafta tootmiselt kaheteistkümnes maailmas? nii et peame vaatama ka seal Euroopa suuri ettevõtteid, Shell näiteks, kes teevad koostööd Nigeeria naftatootjatega, kes ei maksa, need suured ettevõtted ei maksa makse ja see on kaasa toonud teistele kahjusid. nii et me peame siin olukorrast aru saama. kas on kuidagi, kas võib kuidagi imestada, et selline olukord on tekkinud, et eh, kindral Soleimanit eh, leinatakse Iraanis, kuna tema on aidanud päästa inimesi selles mõttes sarnase, sarnase olukorra eest. rahvaparteist järgmine kõneleja, palun is scéalú fásacha scéal náisiúire go ndabhtar be agus is fiú é phlé an sear maidin. see, mis toimub Nigeerias, on kohutav uh, ning seda peab, sellest peab kindlasti rääkima. Boko Harami terrorirühmitus on loomulikult Nigeeria probleemide põhiline süüdlane, ma olen nõus Äh, nõus no, sellega, mida ütles kolleeg Šerentsova, ta ütles, kui ta ütles, et me peame tegema kõik endast oleneva nende äh, tüdrukute nimel, keda Boko Haram endiselt vangustustes hoiab, eriti võttes arvesse, et äh, valitsus üritab Boko Harami eest üle võitu saada. tegemist on ühe vaesema riigiga Aafrikas, kus on samas palju loodusrikkusi palju võimalik ära teha, eelkõige näiteks äh, pagulasküsimuses äh, saab aidata võidelda, äh, võidelda kliimamuutuste vastu ning kaitsta kristlasi. suur aitäh! järgmisena saab sõna härra Hertzberger. roheliste nimel po, proua, vabandust. suur aitäh! olukord Nigeerias Aafrika suurimas riigis, vabandust, palun tõuske püsti. olukord Nigeerias, mis on Aafrika suurim riik, teeb meile kõigile muret seoses olukorra halvenemisega, riigi julgeolekus ning aina leviva vägivallaga, mis on kaasa toonud elanikkonna massilise lahkumise. kaks tuhat neliteist röövis Boko Haram tüdrukuid ja naisi ning äh, kasutas nende kallal jõhkrat seksuaalset vägivalda. samamoodi on nad rünnanud naisi näiteks Kameruni piirialadel, samuti on röövitud ja vangistatud äh, ka nunnasid, mõistame hukka need äh, rünnakud. ük-, üle miljoni inimese äh, on äh, raskes olukorras, sest humanitaarorganisatsioonid ei pääse sellesse piirkonda. kuuskümmend protsenti lastest on, kannatavad nälga, Euroopa Liit peab tegutsema üheskoos ja tegema koostööd Nigeeria valitsusega et humanitaarabi jõuaks kohale ning eelkõige tuleb äh, lõpetada äh, rünnakud naiste ja ähm, usuinimeste vastu. see, mis toimus jõuluajal, ei tohi enam kunagi korduda, Euroopa Liit peab äh, tegema koostööd Nigeeria valitsusega, et humanitaarpõhimõtted oleks ülimuslikud ning äh, tuleb lõpetada rünnakud tsiviilelanike vastu ja samuti tuleb lõpetada ähm, äh, seksuaalsed rünnakud, nõuame inimõiguste austamist ja usuvabadust. aitäh, palun pidage kinni üheminutisest äh, kõneajast, muidu teised kõnelejad ei saa rääkida, järgmisena saab sõna härra Pospišil. rahvaparteist teil on sõna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 seda, mis olukorras on kristlased üle maailma. ei räägita aga piisavalt sellest, et Nigeeria valitsus on väga ükskõikne nende rünnakute suhtes, tihtipeale on eh, neis osalenud ka valitsusvägede sõdurid, siin peaks olema võimalik survestada märksa rohkem eh, Nigeeria valitsust, et eh, võitlus islami terroristide vastu ei pöördu äh, tavainimeste vastu. siin saaksime me tõepoolest mängida rolli, saaksime aidata võidelda terrorismi vastu ning ka tõhusamalt osutada humanitaarabi. viimasena saab sõna kolleeg Wallace kuue fraktsioonist. suur aitäh teile mõistan hukka kristlaste tagakiusamise, moslemite, kurdide äh, tagakiusamise, kus nad iganes ei elaks. praegune olukord Nigeeria peaks äh, hoiatama imperialiste Nigeerias, selle, äh, see on kõik Briti kolonialismi tagajärg. Mm. toetatakse äh, Äh, äh, võltsitud valimisi hoitakse samas üleval ähm, sultaniriik Põhja-Nigeerias. parim tulevik äh, võimalus Nigeerias on alla surutud, et nafta saaks edasi voolata. meie külastasime Süüria kristlaste küla Süürias, kus rünnati otseselt kristlasi, kes no, džihadistide poolt, kes said relvad lääneriikide käest see sõnamurdlikkus on kohutav, see, kuidas rünnatakse palestiinlasi Iisraelis, kutsume sõnu õigete nimed, kutsume asju õigete nimedega. suur aitäh, nüüd on vaba mikrofoni voor lõppenud ja ma annan sõna härra Lennart Tšitšele, et ta voli-, komisjoni nimel vastab. Madam President, honorable members um president, lugupeetud kolleegid, möödunud aastast alates eh, on Nigeeria, Nigeeria olukord, inimõiguste olukord märkimisväärselt halvenenud. viimasel aastal eh, on eh, jätkunud pidevalt humanitaarkonfliktid ja rünnakud tsiviilelanike vastu, tahaksime avaldada sügavat kaastunnet hukkunute peredele ning tahaksime väljendada solidaarsust Nigeeria rahva vastu, eriti puudutab see neid kogukondi, mida Äh, äh, relvastatud rühmituste tegevus, eriti Kirde osas, on nii sügavalt mõjutanud. Boko Haram äh, on üksinda Nigeerias mõrvanud kolmkümmend kuus tuhat inimest ning eriti keeruliseks teeb olukorra humanitaarkriis. üle kahe tuhande inimese on, on kodudest pidanud lahkuma seitse miljonit vajavad humanitaarabi ning äh, üle miljoni ei ole kättesaadav humanitaarabile. jälgime olukorda väga tähelepanelikult, oleme välja töötanud sektoriülese inimõigustele põhineva lähenemise, mis äh, võtab aluseks rahu toetamise, konflikti ennetuse, humanitaarabi ning sotsiaal- ja ähm, sotsiaalmajandusliku abi kogukonna tasandil me oleme endiselt valmis toetama Nigeeriat, vastates tema julgeoleku, eh, humanitaar- ja eh, ja eh, julgeolekukriisile, eelkõige puudutab see Nigeri deltat, Tšaadi järve ümbrust ja mujal asuvaid piirkondi. üritame välja töötada lähenemise, mis aitaks konflikti põhjusi leevendada oleme üks suurimaid humanitaarabi osutajaid Nigeerias, üritame katta kõige haavatavamate isikute põhivajadusi ning kahe tuhande neljateistkümnendast aastast peale oleme e, üle kahesaja neljakümne viie miljoni e, eraldanud, et aidata e, kõige raskemas olukorras olevaid inimesi. ja osutasime suurt suuremahulist humanitaarabi, üritame toetada ka humanitaarabi ning üritame ennetada, ennetada vägivaldseid konflikte, üritame anda ka võimalusi töökohtade loomiseks Euroopa toetus riigile Euroopa Arengufondi kaudu on üle poole miljardi euro kahe tuhande neljateistkümnendast üheksateistkümnenda aastani. peale nende jõupingutuste me võitleme ka radikaliseerumise vastu ning samuti ka vägivaldse ekstremismi vastu. üritame, eh, üritame võidelda eh, tsiviilelanike kaitsmise nimel ning eh, samuti ka reintegreerumise ning lepituse nimel ning samuti üritame ka aidata parandada Nigeeria õigussüsteemi mina järgmisel nädalal külastan Nigeeriat ka kirde, riigi kirdeosa, et näidata selget signaali Euroopa soovile olukorda lahendada kõrgeimal tasandil. oleme äärmiselt mures, et äh, kirdeossa, riigi kirdeossa on aina raskem humanitaarabi saata jätkuv dialoog jõulu võimu esindajatega on seega minu jaoks äh, olulise tähtsusega äh, prioriteet järgmine inimõiguste dialoog Nigeeriaga toimub äh, kaheksateistkümnendal veebruaril, see näitab taaskord meie sügavat pühenduvust inimõiguste kaitseks Nigeerias äh, läbirääkimiste äh, jätkamise ning vastastikuse toetusega. meile on esitatud seitse resolutsiooni ettepanekut, arutelu on praeguseks lõppenud, hääletus toimub kell kaksteist null null jätkame oma istungit kell kaksteist. aitäh, kolleegid, vabandame väikese viivituse pärast. aga pidime ootama, et esimeste konverents ka lõpeks. nüüd aga hääletuste juurde. kui te olete valmis, alustame Burundi hääletusega. tänan president. vastavalt kodukorra artiklile sada üheksakümmend kuus eh, möödunud esmaspäeval eh, käskis president eh, sõjalist ära võtta väikesed lipud, mida, mis oli laudadel minu fraktsiooni liikmetel reeglite vastane. teame, et parlamendi president otsustas äh, äh, keelustada äh, loosungid, et protestid ära keelata. on väga mitmeti mõistetav, et ka pisikesed riigilipud ära keelataks. ma tahaks teada, millisele artiklile toetudes see Eh, see on otsus vastu võeti ja teatan, et meie igatahes eh, uhkelt paneme lipud laudadele tagasi. Eh, see puudutab punkti kümme meie kodukorras. lülitun nüüd saksa keelele üle, ütleb juhataja liikmed ei äh, der präsident hat ähm, die fahnen als transparente ausgelegt. wir werden das äh me kindlasti järgmisel täiskogul räägime sellest veel, aga ma palun teid, et kui president on teinud sellise ettekirjutuse, siis palun teil sellest kinni pidada praegu. Non sono, non sono striscioni need ei ole sellised sümbolid, mis äh, korda saalis kuidagi rikuvad. seega pole mingit põhjust nad keelustada. austatud saadik, praegu arutelu ei toimu selle üle, kui te tahate esitada kaebust selle kohta, siis võite seda teha seni aga ma palun teil sellest ettekirjutusest kinni pidada auch. Hm? Dabei beide. Another point of order. veel üks kodukorda puudutav punkt You, uh, madam president order, take ma luban teil selle esitada vaid siis, kui kõik peavad kinni presidendi seatud korrast, muidu me arutelu jätkata ei saa. ma vabandan, kolleegid, teie ise ei lase tal rääkida, kuna te ei järgi presidendi ettekirjutusi, nii et kui te soovite, et ta saaks rääkida, siis palun laske tal seda teha. kõneleja räägib mikrofonita meil on veel üks sõnavõtt kodukorra kohta. härra Sulgeriv, palun. vabandan, proua. Sorry uh,, dear colleagues, if you properly. head kolleegid, kui te loete selle koja kodukorda, siis meil ei või laual olla isegi veeklaasi aga see on võimalik diskreetselt panna laua alla, nii et te võite ka need lipud panna alla, sinna laua alla ja seal võib see teid esindada. madam president the austatud president kodukorras on kirjas et saadikud mingeid suuri silte ei saa eh, esitleda või laual hoida kas väike lipp on aga lipuke, just vaatasin, või kas see on eh, silt või suur lipp. ja vaatasin, just lugesin, et eh, Vikipeediast, eh, et inglisekeelne sõna banner võib tähendada suurt lippu või mõnd silti, millel on logo või sõnum. hea kolleeg kui te võiksite korraks äh, vaikida. minul on siin aega küllalt. asja mõte ei ole vaielda selle üle, mis on lipp, suur lipp, väike lipp, kui selle koja president midagi otsustab, siis sellest otsusest ka kinni peetakse ja seda austatakse, seni kuni sellest ei ole taganetud. nii lihtne see ongi So, I, yes, keep calm, keep calm. palun jääda rahulikuks. ilmselgelt on tegu neljapäevaga, kõik tahavad koju minna, saan sellest täiesti aru. ja nüüd alustan hääletustega. And we will start with Burundi ja alustame Burundist. kõigepealt eh, punkt kaheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. ja resolutsioon tervikuna, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, aitäh. Läheme edasi Nigeeria juurde. punkt kaheksateist, muudatusettepanek üks, kes on poolt, vastu erapooletuid, tagasi lükatud. kahekümne esimene punkt, muudatusettepanek kaks poolt, vastu, et eh, erapooletuid vastu või tagasi lükatud, eh, põhjenduspunkt F kahes osas. kõigepealt esimene osa poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, teine osa nimeliselt hääletame. hääletus on avatud. hääletus on lõppenud vastu võetud. põhjenduspunkt I nimeliselt hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. resolutsioon tervikuna, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, aitäh. Läheme edasi Venezuela juurde härra Lopez Hill on palunud sõna, palun. ja ma loodan, et eh, meil on siin kas suuline ettepanek või kodukorda puudutav punkt. tahaksin eh, rääkida väga eh, rääkida väga tõsisest sündmustest Caracases, kus sõjalised organisatsioonid Caracases ründasid laskudega. kas teil on protseduuriline küsimus või mitte? me ei hakka arutelu pidama. tahan esitada muudatusettepaneku. suulise muudatusettepaneku. tahaksin, et paluks et nõutaks legitiimselt valitud saadikute eh, elude kaitset eh, Venezuela parlamendis. selge, kas tahate mingeid sõnu lisada sinna täpselt? Okay, I'm, I'm sorry, but then it is not an oral amendment and then um, we will. et eh, kaitstaks saadikute. Mm, eh, punkt seitse. kõigepealt esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. teine osa nimeliselt, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. ja vastu võetud. punkt kaheksa, esialgne tekst kahe, kahes osas hääletame, kõigepealt esimene osa, hääl nimeliselt, palun hääletus on lõppenud. vastu võetud. teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. ja resolutsioon tervikuna hääletame nimeliselt, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. siis Läheme edasi Poola ja Ungari teema juurde, teine punkt, eh, algtekst, hääletus on avatud, nimeliselt hääletame. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kolmas punkt, muudatusettepanek kaks, hääletus on avatud nimeliselt. hääletus on lõppenud vastu võetud. ja algtekst pärast viiendat punkti või hilisem viies punkt, muudatusettepanek kolm, hääletus on avatud nimeliselt. hääletus on lõppenud. vastu võetud. siis on meil seal kaheteistkümnes volitus vastu võetud, resolutsioon tervikuna, hääletame nimeliselt, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. aitäh. aitäh. Läheme edasi. Läheme edasi bioloogilise mitmekesisuse teema juurde. punkt üks, muudatusettepanek kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid see ei olnud väga selgelt näha, nii et hääletame nimeliselt. hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. aitäh. kui kõik kätt ei tõsta, siis on keeruline aru saada. punkt neli kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletuid. poolt eh, oli enamus või kontrollime esimest osa veel. kontrollime nimeliselt. hääletus on nüüd suletud. vastu võetud. niisiis teine osa juba hääletasime siis muudatusettepanek kuusteist, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. seitseteist poolt, vastu, erapooletuid. kontrollime. kontrollime nimeliselt, palun, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. vastu võetud muudatusettepanek kaheksateist, nimeliselt hääletus on avatud. suletud. vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend üks, hääletame nimeliselt, hääletus on alanud. sulgen hääletuse. vastu võetud kahekümne teine muudatusettepanek, hääletame nimeliselt, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. siis muudatusettepanek üheksa, kes on poolt? vastu. erapooletuid tagasi lükatud kümme, hääletame nimeliselt, hääletus on avatud lõppenud, tagasi lükatud. kahekümne kolmas muudatusettepanek, hääletame nimeliselt, hääletus on avatud. suletud. vastu võetud üksteist. pärast punkt kakskümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kaksteist poolt, vastu erapooletuid, tagasi lükatud. muudatusettepanek kakskümmend neli, hääletame nimeliselt. hääletus on avatud. lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek kaks, kes on poolt? vastu, erapooletu, tagasi lükatud. üheksateist, hääletame nimeliselt, hääletus on avatud lõppenud. tagasi lükatud. kolmekümne viies punkt, kahes osas hääletame, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kolmas osa poolt, täiesti selge oli see, kolmas osa poolt, vastu, erapooletuid. teine osa oli täiesti selge siit ülevalt oli väga hästi näha. poolt, kolmas osa, teeme uuesti, poolt, vastu, erapooletuid. mitte keegi ei tõstnud äh, siin kätt, nii et kontrollime kolmandat osa, palun nimeliselt. teine osa, kontrollime teist osa või vabandust, me avasime. kas võime korraks veel hääletuse lõpetada, meil tekkis väike segadus. avame hääletuse nüüd teise osa kohta, kõigepealt teine ja siis kolmas. ehk siis teine osa nüüd, palun. hääletus on avatud, teine osa. hääletus on suletud vastu võetud. ja palun järgmine kord tõstke käed kõrgemale, siis näen seda veelgi selgemalt. kolmas osa, hääletus on avatud. lõppenud. vastu võetud. punkt nelikümmend ja seadme tekst kahes osas, esimene pool, kes on poolt, kes on vastu, erapooletuid vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kolmas poolt, vastu, erapooletud. tundub tagasi lükatud, aga tahaksin kontrollida. hääletus lõppes muudatusettepanek kolm tagasi lükatud. muudatusettepanek üks äh, pärast punkti nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. punkt nelikümmend kaheksa, algne tekst kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek neli poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. punkt viiskümmend kuus. kui keegi käsi ei tõsta, siis on väga raske tõesti hinnata, kuidas hääletus läks. jah, hääletus on avatud. muudatusettepanek neli hääletus lõppes. tagasi lükatud. punkt viiskümmend kuus, algne tekst kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud. vabandust, esimees vabandab, vastu võetud. muudatusettepanek neliteist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek viis kahes osas, esimene osa, nimeline hääletus avatud. hääletus lõppes. tagasi lükatud, teine osa, nimeline hääletus avatud. hääletus lõppes. vastu võetud ettepanek kolmteist kahes osas, esimene osa nimeline hääletus avatud. hääletus lõppes. tagasi lükatud, teine osa nimeline hääletus avatud. hääletus lõppes. tagasi lükatud ettepanek kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ettepanek kakskümmend poolt, vastu, erapooletud. kontrollime. hääletus avatud. muudatusettepanek kakskümmend ja hääletus lõppes tagasi lükatud. ettepanek seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ettepanek viisteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja resolutsioon tervikuna poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nüüd raportit pärast neljandat lõiget muudatusettepanek kaksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lõik kaksteist algne tekst, nimeline hääletus avatud. hääletus lõppes. vastu võetud. üheksateist muudatusettepanek üks, nimeline hääletus avatud. hääletus lõppes. vastu võetud. nüüd algne tekst langeb ära. nüüd tuleb äh, muudatusettepanek kaks, nimeline hääletus avatud. hääletus lõppes. vastu võetud. muudatus kolm kahes osas, esimene osa nimeline hääletus avatud hääletus lõppes. vastu võetud teine osa, nimeline hääletus avatud. hääletus lõppes. vastu võetud. punkt kakskümmend, algne tekst kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud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 punkt kakskümmend viis, algne tekst kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa nimeline hääletus avatud. hääletus lõppes, vastu võetud. muudatus kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud punkt kolmkümmend üks kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. punkt nelikümmend üks, algne tekst, poolt, vastu, erapooletud. peaksime seda kordama. nüüd ka üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud punkt nelikümmend kolm, algne tekst kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatus üheksa poolt, vastu, ühe, erapooletud, tagasi lükatud. punkt nelikümmend seitse, algne tekst kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, teine osa nim-, va-, vastu võetud, vabandust, esimees vabandab, teine osa nimeline hääletus avatud. hääletus lõppes, vastu võetud. muudatus neli, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, muudatus viis, poolt, vastu, erapooletud. kontrollin hääletus avatud. muudatus viis. hääletus lõppes. vastu võetud. põhjendus R, algne tekst kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. pärast põhjendust R muudatus üksteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, muudatus kuus poolt, vastu, erapooletud. kordame, muudatus kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. resolutsioon tervikuna, nimeline hääletus on avatud hääletus lõppes vastu võetud, aitäh. endiselt on veel üks resolutsioon majandus- ja rahaliidu kohta. hääletame resolutsiooni tervikuna, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, aitäh ootame hetke, enne kui alustame hääletuste selgitustega Okay, dear colleagues, if um... nii, kallid kolleegid, nüüd ma paluksin, et need kolleegid, kes ei soovi kuulata hääletusselgitusi, palun hakake vaikselt liikuma väljapääsu suunas. ning äh, palun andke teistel võimalus alustada alustame nüüd hääletusselgitustega, kõigepealt äh, eilsete hääletusselgitustega, millega lõpule ei jõutud ning hiljem jätkame siis tänaste selgitustega. kõigepealt Arnaud Donjoni raport, iga-aastane ja kõigepealt saab sõna kolleeg Bompard ja ma palun teid, kes ei soovi osaleda, palun lahkuge täiskogu saalist või hoidke suu kinni, sest me soovime alustada. suur aitäh teile, kallid kolleegid Euroopa Liit äh, on äh, loodud rahu kaitsmise nimeks, et meid ei äh, hävitaks kunagi enam sõjad. selle ideaal oli koostöö kõigi Euroopa rahvaste vahel, kuid oht sõjaks on endiselt olemas. ideaalist oleme väga kaugele Eh, jäänud, eh, räägitakse kaitsta kelle vastu, Venemaa vastu, Venemaa on Euroopa riik, kes peaks olema meie partner, mitte vaenlane, ka-, kaitsta kellega, kas NATO-ga, mis on eh, sõjakas Ameerika imperialistlik organisatsioon ning mis, mida juhatab Donald Trump. Euroopa äh, Äh, ei tohi toetada äh, sõda, peame korraldama rahu ja koostöökonverentsi Euroopas, et ähm, äh, pingeid vähendada, tegeleme kliima- ja keskkonnaküsimustega, selle asemel, et õhutada sõda. aitäh, järgmisena saab sõna kolleeg Hannan üheks minutiks. suur aitäh, see on viimane kõne selles kojas raske on meenutada, missugune oli maailm siis, kui ähm, mina alustasin polnud Vikipeediat ega, ega Twitterit ega midagi muud pidime. väga palju on muutunud, üks asi aga ei ole muutunud, on see, mis suunas liigub see koda ja Äh, ja mu teistes institutsioonides, hoolimata sellest, et on referendumeid korraldatud äh, tihedamale koostöö vastu äh, ning see ongi vist see, mis muutis vältimatuks selle, et Suurbritannia ähm, äh, öö, otsust ning sooviksin oma sõpradele eh, suurt edu, võite alati eh, toetuda meie avatud turgudele, diplomaatilisele toetusele, kuid me elame oma, eh, elame nüüd te te teiste reeglite all. Um, speaker... viimasena saab sõna kolleeg Zahradil. suur aitäh mul on selline tunne, et pärast äh, Brexitit mõned poliitilised parteid äh, äh, hakkasid mõned kolleegid taas kord äh, toetama uut kaitse- ja julgeolekupoliitikat, mis absoluutselt ignoreerivad meie transatlantilisi sidemeid äh, see on ainuke äh, vihmavari, mis meid kaitseb, NATO nimelt. mina sooviksin oma riigi nimel öelda, et meie ei ole sellega rahul, meie alati kaitsme ja toetame äh, NATO-t ja me kunagi ei hakka mingisuguseid äh, duubleid toetama, see ainult nõrgestaks meie sidemeid. täname, järgmine punkt, mis puudutab Euroopa Parlamendi seisukohti Euroopa eh, tulevikukonverentsi kohta. Manuel Bompard, suur aitäh teile, kallid kolleegid. Euroopa Liidu, Euroopa Liit põeb eh, vabakaubanduse eh, ja muu sarnase käes. Lissaboni lepe võeti vastu, kuigi prantslased lükkasid selle tagasi kahe tuhande viiendal aastal. Brexit on selle selge näide. Euroopa tulevikukonverents on mõistlik ainult siis, kui üritatakse eh, taastada see sidemed Euroopa rahva ja Euroopa ülesehituse vahel. me peame eh, eh, pigem ümber töötama Lissaboni leppe, mitte ignoreerima, et seda pole kunagi olnud. Euroopa aluslepingud on illegaalsed ning väljendavad veendumusi, mida rahvas ei toeta me soovime, et Euroopa lepet läheks hääletusele Euroopa rahvaste seas referendumi näol, selles osas esitasime ka muudatusettepanekuid, kuid parlament lükkas need tagasi, nagu te soovite oma mullis edasi elada, hoolimata sellest, et kodaned, kodanikud ei toeta teie kommunikatsiooni eh, eh, jõupingutusi, eh, sest see toob kaasa aina suuremaid pettumusi järgmisena oleks pidanud sõna saama Leszek Miller. ma ei näe teda. siis anname sõna Claire Foxile sõna. ma jäin erapooletuks, sest, sest kuna mina olen Ideede Akadeemia direktor Suurbritannias, mina äh, loetan kodanikuühiskonna kaasamist poliitikas ning et kodanikel oleks rohkem võimalusi oma seisukohti kaitsta selles äh, resolutsiooni ettepanekus, mida korraldab Euroopa Liit, tundub kodanike osalemine lihtsalt nii-öelda kaunistusena olevat, et Euroopa Liidu reputatsiooni päästa, et äh, varjata demokraatia puudujääki. selge on see, et tegemist ei ole vaba, ähm, tegemist ei ole mingisuguse vaba demokraatiaga, me peame kaitsma vabaühendust ja eksperte, sest eh, samas aga eksperdid ei usalda kodanikke. Eh, samuti võeti, eh, võeti vastu, tegime vast-, tegime muudatusettepanekud, mis ütlesid, et ettepaneku, et konverents peaks olema, peaks olema Äh, avatud, äh, me, see lükati tagasi, soovin teile hea on siin Euroopa Parlamendis, aga peate kodanikud äh, tõesti vabalt rääkima ja peate neid usaldama ja mitte üritama nende asemel tegutseda. järgmisena saab sõna kolleeg Vretšonova. suur aitäh. suur aitäh Euroopa tulevikukonverents on äärmiselt vajalik. ettepanek, mida hääletasime, on väga kitsas ja eksitav, me ei peaks lihtsalt äh, Euroopa Liidule uusi pädevusi juurde andma liikmesriikide arvelt, me peaksime mõtlema Brexiti üle ning äh, selle üle, kuidas Euroopa Liit tegelikult toimib. Euroopa Liidu olemasolevaid äh, pädevusi tuleks üle vaadata, need, mis on kasutud, tuleb tagasi anda liikmesriikidele, kuid äh, äh, ettepanekud ei keskendu sellele, vaid ainult edasisele integratsioonile ning üle-euroopaliste valimiste korraldamisel, mis on kaks korda korraldamisele, mis on kaks korda läbi kukkunud, see tähendab, et ekstremistid saavad aina hoogu juurde, sellepärast ma hääletasin ka selle ettepaneku vastu. suur aitäh! järgmisena saab sõna kolleeg Urutšinski. suur aitäh teile, proua president! eile toimus arutelu ja väga paljud meenutasid Robert Schumani sõnu, kes on Euroopa Liidu looja ja ta ütles, et me kas peame Euroopa üle mõtlema või Euroopa lõpetab eksisteerimise ära. ning ma räägin siin Euroopa Liidust ja mitte Euroopa institutsioonidest. mõned inimesed rääkisid siin tippkandidaadi protsessist ja härra Verhofstadti isikust, kes peaks äh, seda protsessi juhtima. peaksime keskenduma oma traditsioonide kaitsmisele, sest on vaja keskendu-, äh, äh, välja töötada visioon tulevikuks, kuid peab mäletama ka minevikku. ei saa lihtsalt reageerida sellega, mis ümberringi toimub, vaid on vaja pikaajalist nägemust. ma olin selle resolutsiooni vastu, sest nii palju, kui ma kuulsin siin kojas, isegi mitte ühes lauses räägiti Euroopast kui väärtuste kogumist, sest väärtused on meie kogukonna aluseks piibel, Kreeka eh, filosoofia ja Roomas õigus ja teie räägite muudkui Ants Pitsan kandidaadist. järgmisena saab sõna eh, kolleeg Votenga. suur aitäh tegemist on siis järjekordne foorum, kus, äh, mis makstakse kinni äh, traditsiooniliste poliitikute poolt, mis ei lahenda kriisi Euroopas. kui te soovite pro-, Euroopa töötajate probleeme lahendada, siis võiksime näiteks alustada ähm, palkade kärpimisest, kui palju äh, kui palju teenib proua von der Leyen aastas iga saadik siin teenib kümme tuhat eurot kuus, kärpige palkasid, kuidas te tahate, et töötajad, kes vaevalt eh, kuu lõpuni hakkama saavad, eh, sellist eh, raiskamist lubada saaksid? peame tegema kõik selleks, et suurettevõtetest tulnud inimesed ei saaks kohe volinikuks hakata. see ei ole arusaadav, me peame siiski institutsioonis kuidagi usaldusväärsetena mõjuma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 et äh, üritame äh, tervemõistuslikult käituda. õnnetuseks äh, tänane arutelu on, näitab vastupidust, muudkui surutatakse edasi ja edasi eda, Euroopa ennast seotumale Euroopa Liidule, see aga lõhestab Euroopa Liitu, see lõhestab rahvaid, isegi meid Euroopa Liidus, see lõhestab meid ja toob lõhe meie ja tavainimeste vahele mina olin nii rõõmus, et me saime kommunistidest vastu, et me saime osaks Lääne-Euroopast, aga praegusel hetkel olen ma vapustatud, et äh, minu partei, ECR, näiteks arutelust on välja jäetud, sest teile ei meeldi meie arvamused, parlamendi kommunistid äh, sooviksid äh, emmata Putinit, äh, nemad aga võetakse vastu, suur aitäh, järgmisena saab sõna härra Džambatski ECR-ist. lugupeetud daamid ja härrad, kallid kolleegid, ma hääletasin selle resolutsiooni vastu sügava veendumusega, see puudutas Euroopa äh, tulevikukonverentsi, see resolutsioon aga ei anna vastuseid, see ei paranda olukorda, vaid see on, näitab äh, haigust, milleks on äärmuslik vasakpoolne liberalism, ei üritata välja selgitada ratsionaalselt tulevikku Euroopa jaoks, mis äh, ei tähenda enamuse diktatuuri, see ei tähenda, et multikultuursus peab jätkuma, äh, see ei tähenda valesid peremudeleid või samasoolisi perekondi see on inimestes, kes on äh, patrioodid äh, tugevas isamaas, äh, mille aluseks on kristlikud traditsioonid ja väärtused, see on Euroopa, mis austab rahvusriike ja suveräänsust. suur aitäh, järgmisena saab sõna härra Zahradil Eserist. suur aitäh teile, president, ma mäletan, et mina olin üks neist, kes osalesid Euroopa konvendi töös mõned aastad tagasi ja mul on selline tunne, et praegune konverents on umbes samasugune ning ma mäletan eh, Euroopa tuleviku eh, konvendi juures eh, üritati Euroopa konstitutsioon välja töötada, mis hiljem ristiti ümber Lissaboni leppeks. see toetus föderalistidel Euroopa Parlamendis ja poliitikas ning ainus eesmärk oli edasine integreerumine Euroopa institutsioonides kasvavad pägevus, pädevused ja eh, ma kardan, et see läheb äh, täpselt samamoodi, näeme, et äh, kriitilised hääled, mis ei soovi tugevamat integratsiooni, jäetakse ääret arutelust välja ja mina ei ole sellega nõus. sellega on arutelu lõppenud ja järgmine puudutab äh, olukorda Venezuelas, hääletusselgitused ja kõigepealt saab sõna härra Mariani. Merci, madame la president Jean, euh, Juan Guaido. aitäh. Jean Guaido ja Nicolas Maduro <clears throat> häirivad meie mm, asutuse tööd. kui kolleegid korraldavad keskkonnateemalise hääletuse, siis äh, oleks huvitav, kuidas reageerib meie president. ideoloogiliste Äh, liiasuste tingimustes jääb rahvusvahelise üldsuse tähelepanusse Maduro, jäävad Maduro kokkulepped Ameerika Ühendriikidega. kuid see tõendab, et meil on olemas poliitiline tahe rakendada kultuurilist hegemooniat selles maailma, maailmajaos Ameerika Ühendriikide poolt. Äh, humanitaarabi nõudev olukord ei ei lahene sanktsioonidega. kui rakendatakse sanktsioone järjest laiema ringi isikute suhtes, siis eh, tekitab see tohutu poliitilise sur-. järgmisena kolleeg Pospišil. aitäh, proua president, hääletasin resolutsiooni poolt mis kritiseerib ebaseaduslikke õiguslikke samme diktaator Maduro poolt. me oleme sellest korduvalt juba täiskogus rääkinud. paraku mm, püsib ta endiselt võimul ja on laiendanud oma võimu läbi selle, et on ebaseaduslikult asendanud parlamendi spiikri. me peame kehtestama sanktsioonid Maduro režiimi vastu ning otsustama, et vaja on võtta karmimaid meetmeid. teisalt humanitaarabi tuleb anda, sest äh, tegemist on humanitaarkatastroofiga riigis ning humanitaarabi tuleb suurendada riigi kodanikele, sest ei ole nende süü, et neid valitseb niisugune diktaator. järgmisena härra Rail ID-st. head kolleegid, daamid ja härrad, mina hääletasin resolutsiooni poolt, kakskümmend aastat juba kannatab Venezuela selle sotsialistliku diktatuuri all ning nagu teisteski riikides, on sotsialism taganud vaesuse ja, ja vabaduste puudumise. see asi peab lõppema. Venezuela on väga rikas riik. Venezuelas on maailma suurimad naftavarud ja endiselt seitsekümmend protsenti lastest selles riigis kannatavad alatoitumise all. kolm miljonit on riigist põgenenud inimesi. see asi peab lõppema. riik vajab lõpuks vabadust ja demokraatiat. aitäh! nüüd härra Wallace, kuue. Euroopa Liidu jätkuv äh, Waido tunnustamine on, on järjest selgem, arvestades seda, et viiendal jaanuaril sada viiskümmend äh, saja kuuekümnest äh, osalenud inimesest valis Luis Para uueks presidendiks. Para on parempoolsest part-, erakonnast Primero Justicia ning nemad said kaheksakümmend üks häält ja äh, nad äh, keelduvad sisenemast, kui ei lubata ühte teist endist assamblee liiget kaasa võtta. ja see, ta pärast, ilmus, see, see lihtsalt äh, intseneeriti pärast. Guaido toetamine parlamendi spiikrina ei ole minu jaoks vastuvõetav, Euroopa Liit toetab ebademokraatliku režiimi muudatust ja seda teeb seda jälle, see on hullumeelne. jätke Venezuela rahva hooleks nende otsuste tegemine ning äh, ning pangem ameeriklased äh, sanktsioone lõpetama ja laskem venezuelalastel oma tuleviku üle otsustada. aitäh, nüüd saab sõna härra Tomatš, Rahvapartei. aitäh! mina hääletasin resolutsiooni poolt ja mind hämmastab, et täiskogul on endiselt kuulda hääli, kes, kelle hinnang Madurole on teistsugune. Maduro on selgelt diktaator. täpselt samasugune diktaator, nagu me oleme neid näinud teisigi ajaloos, kes põlgab oma rahvast. nii et me peaksime saatma solidaarsussõnumi miljonitele Venezuela kodanikele, kes kannatavad ja peaksime tegutsema märksa tugevamalt oma diplomaatias, et rakendada sanktsioone selle kriminaalse režiimi suhtes, mis on tekitanud kohutava olukorra miljonitele kodanikele. nii et mina seisan venezuelalaste kõrval ja me peaksime seisma Venezuela rahva vabaduse eest. on härra Sahradil, Euroopa konservatiivid ja reformistid. suur tänu, lugupeetud daamid ja härrad, lugupeetud juhataja, mul on väga hea meel, et räägime jällegi Venezuela olukorrast, sellepärast et mis puudutab Ladina-Ameerikat, siis Euroopa Parlamendi vasakpoolsed, kellel on siin juhtiv positsioon, armastavad rünnata äh, Brasiilia, Kolumbia režiime, režiime, mida nad peavad parempoolseteks ning äh, Ähm, ja vaatavad äh, läbi sõrmede nendele äh, režiimidele, mida võib nimetada vasakpoolsete diktatuurideks nagu Kuuba ja Venezuela. nii et tore, et me sellest räägime ja ma arvan, et äh, inimõiguste rikkumised, masendav majandusolukord, kuhu sotsialistid on selle riigi viinud, on väga tähtis teema meie välispoliitilises päevakorras ja ongi kõik selle äh, päevakorrapunkti küsimuses. ja ähm, ja nüüd räägime siis edasi artikkel seitse menetluse rakendamisest Poola ning Ungari suhtes ja esimene sõnavõtja on proua Claire Fox, palun. hääletasin selle ähm, ettepaneku vastu, sellepärast et artiklit seitset kasutatakse selleks, et äh, kiusata taga Poola ja Ungari valijaid. Ungari ja Poola valijad üksi otsustavad selle üle, kas nende valitsusel on vaja karistusi või mitte. selles parlamendis on pinged seda, et Euroopa Parlament surub meid kõiki föderalistliku süsteemi poole, kus liikmesriikide riiklikud kultuurid ja erinevused tuleb maha suruda, äh, laiaks litsuda, see on väga hävitav töö Te ütlete, et te äh, armastate mitmekesisust, aga mitte arvamuste mitmekesisust, te suhtute põlgusega sellesse, kui äh, näidatakse üles liikmesriikide suva, suveräänsust. Te keeru-, keelustate äh, riigilipud siin kojas. Te rakendate distsipliinmenetlu-, distsiplinaarmenetlust Ungari ja Poola suhtes, äh, mis sellepärast, et nemad ei austa Euroopa väärtusi, aga äh, valgustusväärtused nagu enesemääramisõigus äh,, demokraatia, suveräänsus ja sallivus poliitiliste vaadete suhtes, millega te ei ole nõus, kuidas on lood nendega äh,? ma ei ole nõus Poola ja Ungari valitsustega, aga nemad peavad olema vabad ja demokraatlikult valitud äh, ning neil on õigus oma arvamusi väljendada. ja siis äh, Läheme edasi. Tšernetski, Euroopa Konservatiivide Reformistid. suur tänu, lugupeetud juhataja. oleme jõudnud selle farsi järgmise vaatemängu juurde ja ähm, jällegi üritatakse maha suruda Poola äh, enamuse poolt valitud demokraatlikku valitsust rünnata väga vasakpoolsed iseäranis räägivad sellest, kui oluline on kodanike õigus ja kui oluline on see, et kodanike häält oleks kuulda. aga mis puudutab äh, valitusi, kes äh, ei äh, ole päris nõus sellega, mida Brüsseli establishment soovib, siis korraldatakse järjekordne farss vaatemänga. ma olen selle resolutsiooni ettepaneku vastu, selle algatuse vastu, sellepärast et selles on palju valesid ja palju avaldusi, mis lähevad Euroopa Liidu aluslepingute vastu ja liikmesriigid on täielikult autonoomsed, neil on õigus oma kohtusüsteemi reformida läbi liikmesriigi parlamendi. Poola on õigusriik ja äh, me ei taha äh, õigusriigi põhimõtte küsimusest rääkida Prantsusmaal, aga, aga Poola puhul siiski Äh, samuti äh, nemad on ju ometi reageerinud äh, riigi vastu kasutades jõudu, samuti kohtusüsteemi, kohtunike vastu ja, ja, ja Poolas on samamoodi toimitud, nii et see on häbiväärne, et mõned hääletavad selle resolutsiooni ettepaneku ma hääletasin äh, nende kahe resolutsiooni vastu, mis äh, noomivad Poolat ja Ungarit, sest need on häbiväärsed, äh, tegemist on farsi ja nõiajahiga, ei Ungari ega Poola riku õigusriigi põhimõtteid ega kuidagi kärbi sõnavabadust. Poola ja Ungari probleem teie jaoks on see, et need kaks riiki on ise valinud enda, suveräänselt enda valitsuse, selle, nendes riikides elavad patrioodid, kes teavad, kuidas oma riiki juhtida, nad ei eh, eh, luba valitseda eh, kristluse vastasel propagandal, nad ei taha Äh, rakendada multikultuurilisust, mille taga on Sorose vabaühendused, nii Poola ja Ungari on riigid suveräänsete valitsustega, mis väärivad lugupidamist ja me ei tohiks äh, see, arvesse võtta seda, mida vasakäärmuslikud äh, bolševistid meile peale suruvad. nüüd härra Le Breton, palun Äh, suur tänu, proua asepresident, ma hääletasin äh, Poolat ja Ungarit puudutavate resolutsioonide vastu ja seda kahel põhjusel. esiteks ma leian, et on lubamatu, et Euroopa Parlament äh, Äh, kasutab artiklit seitse Euroopa aluslepingust nende kahe riigi vastu. Neile heidetakse ette seda, et nad on äh, kohtunike äh, sõltumatust kärpinud, akadeemilist vabadust ohustanud, kuid ma arvan, et igal riigil on õigus enda kohtusüsteem niimoodi korraldada, nagu nad soovivad ja mul on hea meel, et Ungari kaitseb ennast katsete vastu riiki destabiliseerida Soorose poolt seetõttu ma leian, et on lubamatu, et parlamendi resolutsioon tahab luua mingi järelevalvemehhanismi, ähm, kus räägitakse justkui mingisugustest sõltumatutest väärtustest ja struktuuridest, mina küll ei soovi, et Euroopa Liidu ideoloogia valitseks Poola, Ungari, Prantsusmaa või ühegi teise liikmesriigi üle, aitäh. suur tänu, härra Ronsa, palun proua asepresident, ma võtan sõna, kuna eile debati ajal kuulsime palju valet. üks Kreeka äh, saadik, arvatavasti kommunist, ütles, et ei ole õigusriiki äh, Poolas. kus ta siis oli, kui äh, Kreeka püüdis välja rabeleda finantskriisi küüsist, meil ei ole küll mitte mingisugust äh, tsentrit, mis ütleks meile, kuidas õigesti on. Äh, Kreeka samas on saanud äh, kasu Euroopa Liidu vahenditest. meie oleme kasutanud neid vahendeid eeskujulikult, Eurostati andmed näitavad seda, Poola rahvas elab üha õnnelikumat elu ja erakonnad, mis valimised kaotasid, nüüd tahavad äh, revanšile asuda ja see on äh, halb äh, tava ja seetõttu ma hääletasin nende resolutsioonide vastu. nii, järgmine päevakorra punkt puudutab bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni ja annaksin sõna härra Rauetile, palun. Thank you aitäh. me oleme katastroofis bioloogilise mitmekesisuse kadumise äärel ning on suurepärane uudis, et parlament võttis täna vastu resolutsiooni COP viisteist konventsiooni kohta, mis käsitleb bioloogilist mitmekesisust. see kajastab hetke, mil parlament on oluliselt suurendanud oma rohelise mõtlemisega hääletamist ning muutust ka avalikkuse arvamuses. kuid valmistage pettumust, et teisel poolel kojas hääletatakse selle vastu, et me kiirendame tegevust. Nad üritavad pidurit tõmmata. Nad reedavad sellega inimesi ja loomi, nad reedavad seda ühtset Euroopa Liidu projekti miks takistavad nad meil põllumajanduspoliitika reformimist, miks hoiavad nad meil tagasi sellest, mida on vaja teha, kui planeet on ohus? ja meie viimane punkt päevakorras selgituste jaoks on, on inimõiguste rikkumised see puudutab äh, just äh, majandus- ja rahanduspoliitikat. Particularly in the world of finance. Pole mingit kahtlust. Second monetary union became a reality, we have been told by the skeptics, populists. skeptikud, populistid äh, on üritanud tagasi hoida läbipaistvust ning Euroopa Liit on olnud läbikukkumise äärel. arvestades seda, et eurol on läinud väga hästi ning ma arvan, et euro jääb alles pärast seda, kui nende lollused on unustatud. ajastus on kõige olulisem. tundub, et mina olen viimane Ühendkuningriigi saadik, kes pöördub teie poole siin kojas. võib-olla äh, võtan sõna veel Brüsseli istungjärgul, aga palun kuulake mind ära. Teie asepresidendid, sõbrad, kolleegid ning äh, oponendid, kes kunagi pole siiski vaenlased seega me peame tänama Chapmanit ja McKinley't, meie Ühendkuningriigi ametis Ive Thompsonit ning Jenny McCarlandi Brüsseli meeskonda, kes on olnud väga lojaalsed meile ning tänan neid äh, südamest. kui mind mais uuesti parlamenti valiti, siis äh, tänasin tavapäraselt äh, kõiki inimesi, kuid unustasin äh, ühe inimese, ilma kelleta poleks ma suutnud seda kõike teha. ning selleks on loomulikult Jamie Coney, suurepärane inimene. see Jamie, mul ei ole võimalik enam äh, avalikum olla, kõige hullem on olnud olla sinust eemal, ma armastan sind. inimesed küsivad, mida ma tahan, aga ma tahan sind.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 pani predsedající good afternoon colleagues so the sitting is resumed of yesterday and the text meeldivat pärastlõunat eilse istungi protokoll on kättesaadav kui ei ole vastuväiteid siis loeme selle heaks kiidetuks nii see on heaks kiidetud kuueteistkümnenda jaanuari kaks tuhat kakskümmend koosolekul esimeste konverents kinnitas ettepaneku osaistungjärkude ajakava osas aastateks kaks tuhat kakskümmend üks ja kaks tuhat kakskümmend kaks. ning need kuupäevad on järgmised. kaks tuhat kakskümmend üks, kaheksateistkümnendast kahekümne esimese jaanuarini, kaheksandast üheteistkümnenda veebruarini, kaheksandast üheteistkümnenda märtsini, kahekümne neljandast kahekümne, kahekümne neljandal ja kahekümne viiendal märtsil, seitsmendal ja kaheksandal aprillil kahekümne kuuendast kahekümne üheksanda aprillini, seitsmeteistkümnendast kahekümnenda maini, seitsmendast kümnenda juunini, kahekümne kolmandal ja kahekümne neljandal juunil, viiendast kaheksanda juulini, kolmeteistkümnendast kuueteistkümnenda septembrini, neljandast seitsmenda oktoobrini, kaheksateistkümnendast kahekümne esimese oktoobrini, kümnendal ja üheteistkümnendal novembril, kahekümne teisest kahekümne viienda novembrini ja kolmeteistkümnendast kuueteistkümnenda detsembrini. kahe tuhande kahekümne teiseks aastaks, seitsmeteistkümnendast kahekümnenda jaanuarini, neljateistkümnendast seitsmeteistkümnenda veebruarini, seitsmendast kümnenda märtsini, kahekümne kolmandal, kahekümne neljandal märtsil, neljandast kuni seitsmenda aprillini, teisest viienda maini, kaheksateistkümnendal ja üheksateistkümnendal mail, kuuendast üheksanda juunini kahekümne teisel ja kahekümne kolmandal juunil, neljandast kuni seitsmenda juulini, kaheteistkümnendast viieteistkümnenda septembrini, kolmandast kuuenda oktoobrini, seitsmeteistkümnendast kahekümnenda oktoobrini, üheksandal ja kümnendal novembril, kahekümne esimesest kahekümne neljanda novembrini, kaheteistkümnendast viieteistkümnenda detsembrini. esimeeste konverents võib otsustada määrata täiendavaid äh, osa istungjärke küsimuste analüüsimiseks eh, fraktsioonide ja komisjonide nädalatel Brüsselis kolmapäeva pärastlõunal, need kuupäevad on kättesaadavad täiskogu veebilehel, muudatusettepanekuid saab esitada kuni kahekümne kaheksanda jaanuarini kella seitsmeni õhtul. hääletus toimub neljapäeval, kolmekümnendal jaanuaril kell üksteist kolmkümmend. ning nüüd päevakorras on küsimus suulisest järelepärimisest komisjonile seoses ebaseaduslike 3D prinditud objektidega. me või-, saame kasutada siniseid kaarte ja taotleda vaba mikrofoni raames sõna nii elektrooniliselt kui ka tavapärasel meetodil. juhised on kättesaadavad täiskogu saali sissekäigu juures ning nüüd saab äh, sõna proua Scheinmacher, küsimuse autor. aitäh! 3D printimine on tehnoloogia, mis omab märkimisväärset majanduslikku potentsiaali Euroopa ettevõtjatele, eriti väikestele innovatiivsetele ettevõtjatele ning paljud riigid on hakanud juba kujundama strateegiaid selle arendamiseks. tehnoloogia tekitab aga nii eetilisi kui õiguslikke küsimusi. komisjoni mitmed uurimised on näidanud, et meil on Euroopa Liidu seadusandluses lüngad 3D printimisega seoses hiljutised äh, traagilised sündmused on tekitanud muret ning näidanud vajadust meetmete võtmiseks Euroopa Liidu tasandil. üheksandal oktoobril kaks tuhat üheksateist tapeti kaks inimest ja haavati kahte inimest Halles, Saksamaal, kui ründaja üritas sisse tungida kohalikku sünagoogi Jom Kippuri ajal, mis on juutide usuline püha. ründaja kasutas 3D trükitud relva, mille mille kavandi ta laadis Twitterisse. juba varem oli juurikomisjon väljendanud muret lõhkeainete, narkootikumide ja relvade ning muude ohtlike toodete valmistamisega seoses 3D printimise meetodil. ning samuti seoses võimalike probleemidega intellektuaalomandi ja vastutusega. arvestades, et küsimus on kiireloomuline, küsib juurikomisjon Euroopa Komisjonilt, mida komisjon kavatseb ette võtta ebaseaduslike 3D prinditud esemetega seoses, kas on kavas võtta sea-, seadusandlikke meetmeid, tuginedes olemasolevatele uurimustele või tellitavatele uurimustele, ning missugused need meetmed võiksid olla, kui otsustatakse need võtta ja missugune on ajakava? mida kavatsetakse teha selleks, et tagada ajakohane reageering? ning lõpetuseks Äh, missugused on edusammud meetmete osas, mille komisjon on lubanud võtta seoses kaks tuhat kaheksateist juurikomisjoni raportiga? aitäh! And... aitäh! ning äh, nüüd annan sõna volinik Lenartšitšile komisjoni nimel, palun. austatud president, austatud parlamendiliikmed, jagan parlamendi arvamust mida parlament väljendas kaks tuhat kaheksateist raportis, millele küsimuse autor juba viitas, nimelt et 3D printimine tõstatab ka julgeoleku ja eriti küberjulgeoleku probleeme, iseäranis seoses lõhkeainete, relvade ja narkootikumide tootmisega ning samuti ka võimaliku teiste ohtlike esemete tootmisega ning äh, et eh, niisuguse tootmisega seoses peame olema väga hoolikad. probleem 3D prinditud relvadega ei ole mitte selles, et eh, nad on halvasti toimivad ja nendega seoses tekib tootja vastutus, vaid probleem on selles, et neid on võimalik ebaseaduslikult toota ja kasutada. vastavalt relvade omandamise ja omamise direktiivile ehk relvade direktiivile on äh, relvade tootmine juba ebaseaduslik, kui selleks ei ole luba andnud liikmesriigi pädev asutus, kus, selle liikmesriigi pädev asutus, kus tootmine või koostöö toimub. ning äh, sama kehtib ka 3D printimise meetodil tootmise puhul. Äh, ja samuti ka siis, kus ka, kui kasutatakse spetsifikatsioone, mis on kättesaadavad internetis. praegu toimub olukorra seire Euroopa Liidu poliitikatsükli raames, mis äh, puudutab äh, organiseeritud ja rahvusvahelist kuritegevust. ning kahe tuhande kahekümnendaks on ette nähtud operatiivmeede, mille eesmärgiks on laiendada teadlikkust äh, ohtudest, mis, mida niisugune uus tehnoloogia endaga toob. Europol on eelmise aasta oktoobris välja andnud kriminaalteabeteate kõigile õiguskaitseorganitele selle teemaga seoses ning komisjon valmistab ette aruannet direktiivi rakendamise kohta, mis on seotud küsimustega, mis on seot-, omakorda on seotud uute tehnoloogiate rakendamisega, mille hulka kuulub ka 3D printimine. raport äh, avaldatakse septembris käesoleval aastal ning siis otsustatakse ka, kas on vajalik täiendavate meetmete võtmine 3D printimisega seoses. aitäh! tänan, härra volinik! nüüd sotsiaaldemokraatide fraktsiooni nimel kaheks minutiks härra Garcia del Blanco, palun. Thank you, Chair. Apologies because we are in family <laughs> today and uh.... aitäh Äh, vabandust. ma räägin nüüd hispaania keeles. arvan, et kõik, kes me selle küsimusega oleme kokku puutunud, on nõus sellega, et tegemist on suure tehnoloogilise edusammuga, mis on väga demokraatliku iseloomuga, sest 3D printimine aitab äh, meil äh, kas või materjali kokku hoida, vähem äh, reostada, räägime nüüd võimalusest toota aina paremate vahenditega kohas, kus tegevust läbi viiakse, hoiab ära ka transpordikulud Äh, kuid äh, tõsi on ka see, et äh, sellega on seotud ka mitmed probleemid, millest üks on turvalisus. siin räägiti võimalusest ehitada relvi ning viimaste kuude ja aastate jooksul on meile näidanud, oleme näinud, kuidas on äh, võimalik ehitada, mida on võimalik äh, lausa veebist alla äh, laadida äh, süvainternetist. ning samuti veel on ka teisi väljakutseid ja ma tahaksin paluda komisjonilt, et seda arvestataks, mis puudutab intellektuaalse omandi küsimusi ning siin on ka väga palju näiteid selle kohta, Eh, kuidas eh, kasutatakse intellektuaalset omandit, eh, kas eraisikute või kollektiivide omandit ning ei ole olemas ei õigusloomes piisavat kaitset, olemasolevad seadused on liiga üldsõnalised ja umbmäärased. ning nagu oleme seda ka teinud internetiga ning samuti Eh, ligipääsu küsimustes intellektuaalsele omadele, et otsustaks ka 3D ehm, printimisega ning ma nüüd paluksin, et komisjon tegeleks õiguslike tühike täitmisega eh, ning eh, ka julgeoleku küsimustega. Renew Europe nimel proua Scheinemacher, aitäh! ning tänan volinikku vastuse eest lubage, ma jätkan oma emakeeles, hollandi keeles. 3D printimine on tehnoloogia, mida kasutatakse järjest laiemalt ning see po-, avab märkimisväärse potentsiaali Euroopa ettevõtjatele, VKE-dele ja suurtele ettevõtjatele. võimalused on piiritud, 3D printimine aitab parandada meie elu, näiteks mitmesugused proteesid meditsiinis, on võimalik sellisel viisil toota ehituses, on võimalik seda rakendada. ent nagu paljude teiste innovatiivsete tehnoloogiategagi, on sellega seotud riskid ja asi võib minna väga valesti, kui, kui me teatud aspekte kontrolli alla ei võta ning seda ju, see juhtuski Halles, kus kaks inimest said surma ja kahte haavati kui isik üritas sünagoogi siseneda. nii et eh, me ei tohi sulgeda silmi riskidele, mis on seotud eh, relvade, lõhkeainete ja narkootikumide 3D trükkimisega. praegu on seadusloomes lüngad. komisjon on astunud sammu edasi ning analüüsinud tegevuskava, vaadanud, kuidas see toimib, analüüsinud asju politseiasutuste ja teiste pädevate organitega, kuid kas sellest jätkub lisaks on veel küsimusi, mis vajab lahendamist intellektuaalomandi regulatsiooni vallas. komisjon räägib ebaseaduslikult trükitud relvadest, kuid kuidas me saame midagi niisugust takistada, nii et minu küsimus komisjonile on järgmine. Te rääkisite meetmetest, mida teie olete võtnud, aga kas me ei peaks mitte kehtestama õigusaktiga uued standardid sest ma usun, et kõik on nõus, et keegi ei soovi Saksamaal toimunud sündmuse kordumist näha. aitäh! European... aitäh, nüüd Euroopa Konservatiivide ja Reformaatorite fraktsiooni nimel kolmeks minutiks härra Džambaski. aitäh, austatud president, austatud volinik. loeme üle, üks, kaks, kolm, neli inimest on saalis praegu enne kui ma lähen asja sisu juurde, lubage, ma pöördun teie poole, proua president, ja ütlen midagi, mida ma olen ka varem öelnud. varasemal istungil ja üle-eelmisel istungil, nüüd kordan seda taas, nii vähe inimesi saalis neljapäeva pärastlõunal on häbiväärne. see häbistab meid. me peame muutma oma praktikat kas me peaksime lõpetama nende istungite pidamise või siis peaksid inimesed saama ainult viiskümmend protsenti oma päevarahast. lubage, et ma kordan veel kord seda, et on häbiväärne, et nii vähe parlamendiliikmeid kohal on. palun andke see sõnum edasi pädevatele organitele. nüüd asja sisu juurde. 3D printimine on oluline tehnoloogia ning äh, see aitab kaasa innovatsioonile oluliselt meditsiinis. keegi ei saanud ette näha. näiteks James Wattsi leiutist kaks, kolmsada aastat tagasi. ent äh, ometi käib selle uue tehnoloogiaga kaasas ka risk ja me peame rakendama meetmeid. sest äh, inimesed ei, ei tohi ju saada omandada relvi ainult läbi selle, et nad avavad interneti brauseri, avavad otsingumootori ja siis trükivad endale midagi välja, sest niimoodi saaksid relvi omandada terroristid. pelk asjaolu, et inimesed arva, avavad otsingumootori ja ja näevad sealt kohe, kuidas on võimalik see relv valmis ehitada, näitab, et meil on seaduselüngad, millega me peame tegelema. minu riigis Bulgaarias on meil probleem kuritegevusega kohalikul tasandil, väikestes maakohtades ja mõnikord inimestel on vaja relva, et oma peret kaitsta. mõnikord on võimalik peatada relvaga isikut ainult siis, kui tal endal on relv, nii et ükskõik, mis meetmeid praegu rakendatakse ja tulevikus rakendatakse, ei peaks see takistama võimalust inimestel hankida õiguspäraselt relvi. varasemalt oleme rääkinud jahirelvade keelustamisest. ent see tekitab vaid olukorra, kus hakatakse lõhkuma vanu traditsioone ja harjumusi, et meil on vaja muid meetmeid, et kaitsta niisugust traditsioonilist tegevust. palun pidage meeles, et ainus isik, kes on vaba, on isik, kellel mõnikord võib vaja minna relva Uh, speaker... ning viimasena saab sõna härra Slavakov, üks minut, palun. aitäh, proua president. mul on avaldusega kõigepealt paar küsimust härra Džambaskile, kui te lubate. ma ei saa aru, kuidas me saame eristada trükitud relva tegelikust relvast, meil ei ole mingit erinevust ning siit minu küsimus härra Džambaskile, kas te arvate, et need kaks on erinevad? sest nii, nagu te rääkisite sellest, kõlas see väga imelikult. relva omamine ja relva kaasaskandmine on erinevad asjad. mul on kodu, keegi ei saa hakata dikteerima, mida ma seal teen, kui ma tahan. mul võib olla kodus ka Kalašnikov minu meelest võib-olla mulle meeldivad niisugused relvad, kes teab. ja ma ei mõista niisugust imelikku keelavat regulatsiooni, mis sisuliselt keelab inimestel oma elu kaitsmise. ma toon näite Bulgaariast. Bulgaarias, kui keegi ründab mind kirvega, siis pean ma kaitsma ennast äh, sama äh,, sama relvaga, et kas ma siis pean, pean kaitsma, kandma kaasas tervet kohvrit relvi, et suuta niimoodi reageerida. kui ma nüüd õigesti aru sain, kõnelejad katkestatakse, siis on see sisuliselt sinise kaardi küsimus, mida te soovite esitada. nii, härra Tšambaski, kas te olete nõus vastama sellele küsimusele? jah, palun siis kolmkümmend sekundit. aitäh, härra Slabakov, selle küsimuse eest ma jagan teie arvamust. selleks, et inimesed ei peaks hakkama relvi trükkima endale 3D tehnoloogiaga, peaksid kõik seaduskuulekad kodanikud, kellel ei ole kriminaalkaristust ja kelle maksud on makstud, peaksid saama võimaluse ennast kaitsta muuhulgas ka relvade trükkimise teel. aitäh ning nüüd saab sõna taas kord komisjon, volinik Lenartšitš, palun, kokkuvõtvaks sõnavõtuks. proua president, austatud liikmed, aitäh selle lühikese, kuid väga huvitava arutelu eest. ma teavitan selle sisust kolleege ning äh, võite olla kindlad, et komisjon analüüsib kõiki asja aspekte ja võin teile juba äh, ette Äh, hüppavalt rääkida mõnest aspektist. intellektuaalomand. komisjon tellis uurimuse hiljuti intellektuaalomandi aspektidest äh, tööstusliku 3D trükkimise arendamisega seoses ning uurimuse eesmärk oli analüüsida mõju intellektuaalomandile, kui hakkab arenema 3D trükkimine komisjon arvestab uurimuse tulemusi ja soovitusi ning otsustab siis, missugused peaksid olema meie järgmised sammud. loomulikult võltsitud toodet, toodete võltsimisega võitlemine, kas siis on selle tootmise meetodiks 3D trükkimine või mingi muu äh, meetod, on komisjonile väga oluline. mis puudutab nüüd tootevastutust, siis kehtib siin tootevastutuse direktiiv ja komisjon on avaldanud oma viienda aruande toote vastutuse direktiivi rakendamise kohta aastal kaks tuhat kaheksateist ning avaldati ka komisjoni talituste töödokument äh, seoses vastutusega äh, uute digitaaltehnoloogiate eest. ning lisaks töötab komisjon praegu välja juhist direktiivi rakendamiseks. ja see juhis peaks avaldatama käesoleval aastal. lisaks on komisjon analüüsimas seda, kas oleks mõtet tootevastutuse direktiivi muuta. ja äh, lõpuks ebaseadusliku relvade tootmise kohta. intsident, mida mainiti, Halles, anal-, sai põhjaliku analüüsi Saksa võimudelt ning Saksa äh, riigipäev analüüsi tulemusena leidis, et seadust ei ole vaja muuta, sellepärast et praegune Saksa seadus selgelt näeb ette karistuse ebaseadusliku tulirelvade tootmise eest, sõltumatult sellest, mis meetodil see toimub. samas kavatseb komisjon esitada parlamendile ja nõukogule raporti tulirelvade direktiivi rakendamise kohta analüüsides sätete piisavust, arvestades uut, uusi tehnoloogiaid, muuhulgas 3D trükkimise tehnoloogiat ning samuti ka ruutkoodide ja äh, RFID äh, märgistuse kasutamisega seoses. aitäh, härra volinik, seega on arutelu lõppenud, istungi protokoll esitatakse parlamendile heakskiituks järgmise istungi alguses ning kui ei ole midagi muud, siis saadame täna vastu võetud resolutsioonid edasi neis nimetatud isikutele, Euroopa Parlamendi osaistungjärk äh, lõpeb ja lõpeb ka meie käesolev istung.